järgmise punktiga meie päevakorras. kallid kolleegid, ma tahaksin, et te saalist lahkusid, lahkuksite väga vaikselt. palun ärge saalis väga valjuhäälselt äh, rääkige ja asju arutage lugupeetud daamid ja härrad, alustagem järgmise päevakorrapunkti käsitlemisega Congratulations to Mr Brock and Mr Gautieri. Äh, palju õnne veel kord härra Brockile ja härra Gautierile, aga kallid kolleegid, palun võtke istet või lahkuge saalist. palju õnne teile mõlemad raportöörid, palju õnne teile po głosowaniu pierwszym järgmine päevakorrapunkt on nõukogu komisjoni avaldused Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamiseks. Euroopa Ülemkogu toimub siis kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat üksteist. me jätkame aruteluga ja kõigepealt saab sõna Enika Gjöri kes on äh, Ungari äh, eesistumise esindaja. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president Puusek, äh, lugupeetud Äh, härra Barroso, volinik, äh, parlamendisaadikud, mul on väga hea meel äh, siin teie ees seista enne Euroopa Ülemkogu järgmist kohtumist. Te teate väga hästi, et tegemist saab olema väga intensiivse kohtumisega seetõttu, et viimastel nädalatel on toimunud ettenägematuid sündmusi. ma tahaksin rääkida kõigepealt peamistest Ülemkogu päevakorrapunktidest Te teate, et äh, kolm peamist päevakorrapunkti saab olema kõigepealt äh, majanduspakett, loodetavasti äh, see võetakse ka vastu riigipeade valitsusjuhtide poolt, siis Liibüa ja lõunanaabrid ning Jaapan ma tahaksin kõigepealt majanduspoliitiliste küsimustega alustada. Euroopa Ülemkogu võtab loodetavasti vastu selle paketi selleks, et vastata majandus- ja finantskriisile ma toon siin välja kuus peamist äh, paketi elementi. esimene on äh, Euroopa semestri esimese faasi äh, lõpuleviimine, rõhuasetus on struktuuriliste reformide ja eelarvepoliitika ajal. Te teate, et Euroopa semester äh, lükati käima äh, selle aasta alguse poole. Äh, siin on välja toodud poliitilised soovitused, mille eesmärgiks on majanduskasvu elavdada, parandada konkurentsivõimet ning saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. Euroopa semestri esimene faas jõuab nüüd lõpule ja Euroopa Ülemkogu kiidab siis heaks põhimõtted vastavalt Ecofoni poolt ja EBSCO poolt kinnitatud põhimõtetega. see raport, mille eesistuja välja töötas, sai eh, üldasjade nõukogu toetuse eelmisel esmaspäeval. nõukogu eh, on eh, Ähm, andnud liikmesriikidele omapoolset abi ähm,. arvesse tuleb aga võtta seda, et enamikes liikmesriikides on eelarveprotsessid veel ettevalmistamas faasis ähm, ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunikuuks on esimene semestrifaas äh, Ungari poolt lõpule viidud. Äh, teiseks on äh, majandusjuhtimise tugevdamine, selles valdkonnas on Euroopa Parlamendiga oluline roll mängida. nõukogu on juba suure sammu edasi astunud finantsministrid äh, leppisid kokku lähenemises, äh, mis äh, on seotud kuue seadusloome ettepanekuga, mille eesmärgis on parandada majandusjuhtimist. see võimaldab eesistujal alustada läbirääkimisi parlamendiga, nagu te teate, siis nõukogul on tähtaeg ette antud nimelt juunikuu kaks tuhat üksteist ja selleks ajaks tuleb paketi osas poliitilisele kokkuleppele jõuda. Kuuest ettepanekust neli kuuluvad kaasotsustuse alla. me teame, et Euroopa Ülemkogu poolt paika pandud kuupäev ähm, ähm, on midagi, mida tuleb austada ja ma tahan, et parlament teeks meiega koostööd selleks, et me saaksime juunikuuks poliitilise kokkuleppe saavutada. see saadaks välja äh, rahustavaid sõnumeid ning äh, rahustaks ka meie kodanikke, äh, kes usaldavad meid kaitsmaks eurot ja majandusstabiilsust. seetõttu me loodame, et Euroopa Parlamendiga me teeme koostööd selles küsimuses. meie pea, peaminister kohtub varsti raportööridega eh, ja koordinaatoritega, kes selle paketi eest vastutavad ja ma loodan, et eh, parlamendiga saab olema koostöö eh, edukas. kolmas element on pangandussektori ümberkorraldamine ja taastamine stressitestide abil euro edendamine on väga oluline ja selleks eh, tuleks tegeleda ka rakenduskavadega. Viiendaks tahaksin mainida eh, Euroopa finantsstabiilsuse vahendit ning Euroopa stabiilsuse mehhanismi. Te kõik teate, et Euroopa stabiilsusmehhanism on midagi, mille osas äh, parlamenti ka teavitatakse ja mul on selle üle väga hea meel. kuues element on äh, lepingu muudatus, mille üle te just hääletasite ning äh, otsuse ametlik vastuvõtmine, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingut. ja sellega seoses tahaksin tänada parlamenti positiivse hääletuse tulemuse eest ja ma arvan, et see on väga oluline panus teie poolt Äh, nagu te näete, siis äh, kriisiga tegelemisel on tõesti edu saavutatud. Euroopa Ülemkogu äh, viib selle töö lõpule järgmisel kohtumisel ning võtab vastu laiaulatusliku meetmete paketi, millega reageerida kriisile, tagada majandusstabiilsuse ning luua alus töökohtade loomisele ja majanduskasvu edendamisele. nüüd ma tahaksin rääkida Liibüast ja lõunapiirkonnast. Euroopa Parlamendi resolutsiooni alusel, mis võeti vastu kümnendal märtsil ja võttes arvesse järeldusi üheteistkümnendast märtsist, tegemist äh, on äh, nõukogu väljendanud oma muret Liibüas toimuva üle Eh, kus rikutakse süstemaatiliselt eh, inimõigusi, eh, kus toimub vägivald ja režiim rikub inimõigusi ja teostab vägivalda oma kodanike vastu. Euroopa Liidu peamine eesmärk on tsiviilelanike kaitsta ning pakkuda Liibüa kodanikele võimalus saavutada oma eesmärgid demokraatliku eesmärk, ühiskonna saavutamisel kolonel Gaddafi peab äh, võimust kohe loobuma, tema režiimil ei ole enam legitiimsust äh, ning äh, ta ei ole enam Euroopa Liidu partner. milliseid tegevusi nõukogu on teinud? kõigepealt ma tahaksin rääkida sanktsioonidest. kahekümne kaheksandal veebruaril võttis nõukogu vastu väga kiiresti otsuse, mis puudutas piiravaid meetmeid režiimile. kümnendal märtsil võeti vastu veel sanktsioone kõik need puudutasid äh, varade külmutamist, relvapargot ja varustuse embargot ning reisikeeldu režiimi liikmetele. Need olid lisanduseks ÜRO resolutsiooniga vastu võetud mm, sanktsioonidele ning ma tahaksin mainida kolmandat sanktsioonide äh, ringi tegutsedes Välisasjade eh, Nõukogu poolt antud mandaadi alusel, on eh, vastu võetud menetlus eh, Ungari eesistuja ettepaneku alusel panna paika piiravad meetmed veel edasiste Liibüa isikute ja ettevõtete vastu ja see hõlmab ka Liibüa riiklikku naftaettevõtet. lisaks sanktsioonidele äh, mida on veel tehtud nõukogus? Äh, Ungari eesistuja on energia tarnekindluse küsimuse päevakorda pannud, ministrid äh, arutasid äh, poliitilise kriisi mõju energiaturgu turgudele, energiavarustuskindlusele. Nad äh, jõudsid kokkuleppele, et Euroopa Liidul äh, on piisavalt äh, nafta- ja gaasivarusid, aga rõhutati endiselt Euroopa haavatavust selles vallas ning vajadust veelgi tugevama ühtse energiapoliitika järele ja rõhutati seda, et tarnekanaleid tuleb mitmekesistada veelgi Äh, ÜRO äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni järgselt äh, nõukogu väljendas oma rahulolu ja nõukogu tervitas ka Pariisi tippkohtumist panustades diferentseeritult, Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, on veendunud, et tuleb tegutseda koos ja resoluutsu-, resoluutselt äh, kõikide rahvusvaheliste partneritega, kaasa arvatud Araabia liige ja teistega, äh, selleks, et need otsused ka jõustatud saaksid. nõukogu ja liikmesriigid toetavad neid tegevusi, mis on välja toodud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid, resolutsioonis. Euroopa Liit jätkab humanit-, teaarabi andmist eh, eh, kõigile, keda see kriis puudutab ning hiljem peame loomulikult aitama Liibüal eh, muutuda demokraatlikuks riigiks ning arendada välja õigusriik. Euroopa Liit valmistab ette humanitaarabi andmist ja seda ÜRO koordineerimise all. sellised tegevused austavad täielikult ÜRO põhimõtteid kõrge esindaja kõrgele esindajale on palutud eh, teha tööd selles vallas, ehm, mis puudutab humanitaarabi tsiviilkaitseoperatsioone. Mm, kõike seda tuleb teha eh, koostöös NATO, ÜRO ja teistega. Äh, kõrge esindaja äh, on edaspidi ka äh, kontaktis ÜRO esindajatega ja teiste piirkonna riikidega, kaasa arvatud Egiptuse ja Tuneesiaga, ja leitakse, et selle küsimusega tuleb kindlasti kiireloomuliselt tegeleda lisaks sellele eh, liikmesriigid on eh, rõhutanud veel kord oma solidaarsust eh, nende liikmesriikidega, keda rändevood kõige otsesemalt puudutavad ning on üles andnud oma valmidust pakkuda abi, kui olukord seda nõuab. Ungari, Ungari eesistuja on tõstatanud selle küsimuse kahekümne neljandal, kahekümne viiendal veebruaril justiitsküsimuste nõukogus. ma tahaksin mainida ka seda, mis evakuatsiooni küsimuses on toimunud kahekümne kolmandal veebruaril eesistuja aktiveeris eh, tsiviilkaitsemehhanismi selleks, et eh, kaitsta Liibüas eh, ja evakueerida Liibüast Euroopa Liidu kodanikke, seda toetas ka kõrge esindaja. olles inspireeritud nüüd äh, põhimõtetest, äh, mis puudutavad äh, kohustust kaitsta, teeb Ungari eesistuja kõik selleks, et koordineerida tööd, mida tehakse pagulaste ja rändeküsimuses. Jaanus Martini välisminister koos volinik Malmströmiga ähm, külastavad praegu Egiptust ja külastavad ka nende ühispiiri Liibüaga nad rääkisid seal kohalike ametivõimudega äh, ja välisminister ütles äh, piiril, et äh, ilma õhurünnakuteta oleks Liibüas olukord muutunud väljakannatamatuks. nüüd on olukord kontrolli all tänu Egiptuse ametivõimudele kolme päeva jooksul ei ole inimeste väljavoogu olnud, mõned liibüalased on otsustanud ka tagasi pöörduda, aga olukord on veel väga äh, keeruline ja praegu ei osata veel öelda, kas inimeste väljaränne jätkub või mitte. Um, um, um evakueerimine on, oli kolmandal märtsil üks olulisematest küsimustest, millega tegeleti. ja tegeleti ka äh, migranttöötajate repatrieerimisega Eh, Ungari saadik eh, Tripolis on esindanud Euroopa Liitu, eh, ta on kohapeal, ta ei lahku sealt ning ta koordineerib liikmesriikide nimel konsulaartegevusi. mis puudutab nüüd lõunanaabruspoliitikat, siis üheteistkümnendal märtsil erakorralisel kohtumisel kinnitas nõukogu, et äh, lõunapiiril toimuvad sündmused, äh, mis pakuvad äh, uut lootust riikides, edendades demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. tuleb öelda, et agressioon ei esine mitte ainult Liibüas, Jeemenis, Bahreinis on samuti agressiooni toimunud ning me peame ütlema, et agressiivset käitumist ei saa aktsepteerida mitte kusagil regioon peab saama otsustada oma tuleviku üle rahumeelselt ja demokraatlikult. me pooldame igasuguseid samme demokratiseerumise suunas, toetame poliitikaid, mis toetavad eh, rahva eh, õitsengut. Euroopa Liit eh, on kontaktis piirkonna riikidega, pakub meile abi selleks, et tagada piiride kaitse ning äh, aidata äh, inimeste tagasipöördumine, pöördumist sellesse, nendesse riikidesse, kust nad pärit on äh, lisaks sellele püüame me aidata rändevoogude haldamisega. Euroopa Liidu Nõukogu tervitab äh, lõuna mm, Vahemere lõunakaldal äh, äh, toimunud muudatusi nõukogul paluti kiiresti läbi vaadata ettepanekud, mis teatises sisaldusid ja mm, püüti vaadata seda, kuidas Euroopa Liit saaks oma partnereid aidata. tahaksin äh, väga kiirelt äh, mainida järgnevaid asju. Äh, me peame äh, aitama neid riike, kes poliitilisi reforme läbi viivad, parlamendil on ka oma roll siin mängida ja ma loodan teie koostööle. me peame võtma vastu komisjoni otsuse, mis võimaldaks rahalisi vahendeid selleks tegevuseks. me peame tegema koostööd sidusrühmadega ja panema paika tingimused Äh, kuidas tegutseda ja me peame võtma vastu ettepaneku ähm, Vahemere piirkonna äh, regiooni arendamiseks ja lisaks ka kahe tuhande üheksakümnenda aasta juuniks tuleb võtta vastu määrus, äh, mis tegeleb Frontexi küsimusega. ma piirdun sellega, ma ei räägi Jaapani küsimusest, sellepärast et meil on see uue päevakorrapunktina päevakorras ma vabandan, et ma liiga palju aega oma sõnavõtus võtsin, aga tõesti väga palju on toimunud ja ma tahtsin seda kõike mainida, aitäh uh,. Mis... tänan, härra Jose Manuel Barroso, komisjoni president, palun. president, äh, minister Jüri, austatud parlamendisaadikud, nagu ma ütlesin äh, eelmisel nädalal parlamendile ülemkogu kohtumise kohta, siis äh, siin saab tõesti olema suure muutusega seoses äh, majanduspoliitikaga. me paneme paika uue majandusjuhtimisraamistiku ja loodetavasti Euroopa Rahandusliit äh, hakkab kõndima kahel jalal, nii rahandus kui ka majandusjalal, selle asemel, et ühel olla meil on äh, tegemist äh, nüüd siin poliitikatega, mis mõjutavad kõigi liikmesriike ja puudutavad kõiki Euroopa Liidu institutsioone, meil peab olema varajane ja kiire koordineerimine majanduspoliitikas ja ka reformide tasandil. koordineerimine peab toimuma enne, kui liikmesriik paneb paika oma prioriteedid eelarve järgmiseks aastaks, me peame tegutsema ex ante ning paralleelselt peab toimuma majanduse ja eelarvepoliitika planeerimine. semester algas komisjoni aastase kasvustrateegiaga ja samuti pakuti välja Euroopa strateegia majanduskasvuks ja tööhõivest, korrigeeriti makromajandust, pöörades rohkem tähelepanu stabiilsusele ja pakkudes tugevat majanduskasvu. Need poliitikad äh, loomulikult iseenesest majanduskasvu kaasa ei too, aga ilma eeldusteta ei ole meil sellist majanduskasvu, mida meil on vaja, meil on vaja jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu europakt, mille osas leppisid kokku euroala ministrid ja mis on avatud kõikidele liikmesriikidele, kes soovivad äh, liituda, peegeldab meie aastase uuringu tulemusi. europakt, äh, nagu selles kokku lepiti, on äh, täiesti kooskõlas lepinguga ja see on täielikult integreeritud Euroopa majandusjuhtimise süsteemi veel kord tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti nende tugevate seisukohtade eest, äh, mis siin on võetud. parlamendi seisukoht oli väga oluline selleks, et tunnustada ühenduse lähenemist ka Europaktis. see pakt äh, samuti äh, tunnustab komisjoni tööd finantsregulatsiooni ja maksunduse ajalal me töötame komisjonis välja ettepanekud finantssektori maksustamiseks. kõik liikmesriigid, kes rakendavad stabiilsuse kasvupakti, peavad arvestama Euroopa Komisjoni poolsete soovitustega. eelmisel nädalal panime paika sammud stabiilsuse ja kasvupakti jaoks ning äh, ka nõukogu äh, saab äh, komisjoni poolsed soovitused ja selgitused kirjalikul kujul niimoodi me leppisime kokku üheteistkümnendal märtsil. see on väga oluline poliitiline samm, mis on nüüd järgnenud äh, seadusloomealastele otsustele, mis on tehtud ja ka teie ju valmistate ette edasisi otsuseid. lugupeetud daamid ja härrad, äh, parlamendiliikmed, fiskaalkonsolideerimine äh, on vajalik äh, usaldusväärsuseks, sellepärast et ilma usaldusväärsuseta ei ole investeeringuid ja majanduskasvu. nagu ma olen öelnud siin parlamendis mitu korda, siis meie eesmärgiks on jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ja selleks on meil vaja parandada ärikeskkonda, meil tuleb lõpule viia siseturg. väga oluline lünk, mis meil siseturul on, seisneb selles, et meil on erinevad äh, maksumäärad. Euroopa Komisjon tuleb äh, välja äh, ühise ettevõtlusmaksu aluse ettepanekuga. me tuleme välja ka ühtse turu aktiga, mis sisaldab kõige olulisemaid ettepanekuid, me peame kasutama ära kõige suuremat äh, väärtust, mis meil on, et edendada tööhõivet, meil on vaja ka tööhõive vallas äh, töövõtjate äh, liikumisvabadust, meil on vaja äh, stiimuleid maksunduses. keskkond peab olema ettevõtjasõbralik ka, et soodustada tööhõivet. komisjoni liikmesriigid panevad paika riiklikud reformiprogrammid ja samuti stabiilsus- ja ühtekuuluvusprogrammid meil on selged ambitsioonikad äh, riiklikud programmid, need on vajalikud selleks, et edukalt rakendada Euroopa semestrit. nii et äh, liikmesriikidel on väga oluline töö ära teha aprilli lõpuks eelmisel nädalal leppis nõukogu äh, kokku üldises lähenemises äh, komisjoni seadusloome paketile majandusloome valdkonnas ja majandusjuhtimise valdkonnas. ma tahaksin äh, tänada siinkohal nõukogu kõikide kompromisside eest. nüüd algab töö Euroopa Parlamendiga, ma tean, et komisjon saab loota teiepoolsele toetusele ja loodetavasti saame lõpliku kokkuleppe juuniks. siis on meil majandusraamistik paigas ja kõiki neid vahendeid on võimalik äh, kasutada selleks, et hinnata riiklikke eelarveid, stabiilsus ja äh, ühtekuuluvusprogramme, mis on paika pandud aastaks kaks tuhat äh, kaksteist. meil on Euroopa Finantsstabiilsusfond kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ja siis meil on ka Euroopa stabiilsusmehhanism, et pakkuda lõpuks seda kindlust Euroopale, mida meil on vaja finantsministrid äh, otsustasid eelmisel nädalal, et äh, stabiilsusmehhanismis äh, saab olema viissada miljardit eurot alates selle aasta juunist. Euroopa Komisjon on väga tugevalt toetanud stabiilsusmehhanismi ja samuti on äh, tulevikus Euroopa Komisjonil keskne roll stabiilsusmehhanismiga seoses. Euroopa Komisjon koos Euroopa Keskpangaga hindab äh, Eurotsooni äh, finantsriske üldiselt, me hindame ka riiklikke äh, eelarve defitsiite ja muud. Euroopa Komisjon võtab endale juhtiva rolli hinnates äh, abi andmist äh, riikidele ja samuti äh, erasektori kaasatust. Euroopa Komisjon pakub nõukogule välja ettepanekud makromajanduslike programmide raames. komisjon koos IMF-i ja Euroopa Keskpangaga on vastutav selle eest, et koordineerida vastavad poliitikad, mis puudutab makromajanduslikke programme meil peab olema tugevam makromajanduslik äh, järelevalve niimoodi, et see oleks äh, kooskõlas Euroopa järelevalve raamistikuga. oluline on arvestada Euroopa Liidu äh, protseduuridega ja Euroopa Parlamendi rolliga. Euroopa Komisjon plaanib tulla välja määrusega mis põhineb artiklil sada kolmkümmend kuus. seal pakutakse välja menetluslikud äh, sammud, et äh, panna paika nõukogu poliitika mitmed aspektid äh, järelevalve raamistiku poliitikas. nõukogu ja komisjon annavad parlamendile teada regulaarselt äh, nendest äh, sammudest, mis on võetud seoses Euroopa stabiilsusmehhanismiga. lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin üle kinnitada veel seda, mida ütlesid äh, Olli Rehn ja Jean-Claude äh, Juncker oma kirjas äh, president Buzekile. ma usun, et lõppkokkuvõttes me saavutasime sellise kokkuleppe, mis on täiesti kooskõlas ühenduse lähenemisega ja ma tahaksin tänada parlamenti huvi ja panuse eest. mis puudutab finantsstabiilsust, siis liikmesriigid on lõpuks tunnistanud oma majanduste vahelist sõltuvust Euroopa komisjon on arvamusel, et ka siinkohal me peaksime tegema rohkem. terve pangandussüsteem on eelduseks äh, majandusolude paranemisele. me viime järgmistel kuudel läbi pankade stressiteste ja seda teeb äh, uus äh, Euroopa Pangandusamet, äh, meil äh, peab olema võimalus anda investoritele usaldusväärset teavet, et nemad saaksid teha omad otsused sellest lähtuvalt ja meil tuleb teha karme otsuseid lähitulevikus. austatud parlamendisaadikud, ma usun, et pärast pika ja põhjalikku ülevaadet proua Köörilt, kes esindab Ungari eesistujat tahaksin ma nüüd äh, ka omalt poolt äh, rääkida Liibüast ja Vahemere lõunakaldast. Euroopa Komisjon on vastavalt oma pädevustele mänginud keskset äh, rolli koordineerimaks humanitaarkriisile reageerimist ja me oleme edastanud kolmkümmend miljonit eurot humanitaarabiks, me oleme äh, kontaktis nii äh, doonorriikidega kui ka sihtriikidega ja meie tsiviilkaitsemehhanism on leidnud äh, kasutust koostöös äh, Ungari eesistujaga ja volinik Malmströmiga oleme me nendes küsimustes olnud väga aktiivsed. nüüd on jõustatud lennukeelutsoon vastavalt ÜRO resolutsioonile üheksateist seitsekümmend kolm aidatakse neid, keda on vaja aidata, ükskõik kas nad on piiridel või Liibüa sisemaal. igal juhul tuleb meil kaitsta ja säästa süütuid tsiviilisikuid äh,, nende elusid. tegemist on kiiresti muutuva ja keerulise olukorraga ja me ei tohi kaotada silmist oma pikaajalist eesmärki, milleks on jõukas demokraatlik Vahemere lõunakallas meil peab olema vastavalt komisjoni ettepanekule partnerlus äh, ja jagatud heaolu Jaapanist. eelmisest äh, reedest äh, oleme me ka esindatud koha peal, meil on tsiviilkaitsemeeskond, meil on seal logistikameeskond ja mis puudutab tuumaenergia küsimusi, siis on väga oluline õppida Jaapanis toimunust, seetõttu on komisjon välja pakkunud selle, et me peaksime üle vaatama oma tuumaenergiaraama, jaamad ja viima läbi stressitestid. Need äh, stressitestid äh, tuleks läbi viia ka meie naaberriikides ja kaugemal vastavalt äh, IAEA nõudmistele. loomulikult Euroopa Ülemkogu kindlasti kinnitab üle selle lähenemise. austatud parlamendisaadikud, nagu te näete, siis järgmisel Euroopa Ülemkogul on väga tihe päevakord ja komisjon on teinud äh, tugevat tööd, et äh, panna paika ühised Euroopa vastused ja lähenemised äh, majanduskriisile ja kriisidele, mis toimuvad meie liidu piiridel. meil on kõikehõlmav lähenemine majanduskriisiga äh, toimetulla, mis selle lähtuvalt Lissaboni lepingust ja seda kõike koostöös Euroopa Parlamendiga ja meie muude kohustustega. suur tänu tähelepanu eest! suur aitäh ja nüüd fraktsioonide nimel Joseph Toll kõigepealt Rahvaparteist. lugupeetud president, äh, head kolleegid, Euroopa Nõukogu äh, on mm, valmis kokku tulema nüüd juba teist nädalat järjest, tegemist on rahvusvaheliselt pingelise õhkkonnaga ja ebakindla olukorraga Jaapanis on olukord väga ebakindel, inimkaotuste ähm, arvu on raske hinnata ja ebakindel on olukord äh, ka Vahemere kallastel, kus äh, uued rahvad äh, üha tõusevad üles režiimide vastu, seda Jeemenis ja mujalgi. kõigil neil sündmustel on muidugi oma tagajärjed ka eurooplastele. Jaapani tragöödia elasime me otse üle ning me oleme kaasa tundnud tuhandetele perekondadele, kes äh, leinavad oma kadunuid ning nüüd on sellele lisandunud veel ka hirm, mis tuleneb Fukushima tuumaelektrijaama äh, äh, keskuse jahutusseadmete peatumisest. kõik peavad arvestama selliste sündmustega, kõik need riigid, kellel on tuumaenergia Äh, ja omad ning äh, arutelu tuleb pidada ja eurooplased peavad omalt poolt ka tugevdama, mitte äh, aga nõrgestama oma energiasõltumatust. selle teema juurde tuleme tagasi veel järgmisel täiskogu osaistungjärgul. kahekümne seitsme liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid samuti tegelevad nädala lõpus Liibüa küsimusega ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu siin sellele, et tegemist on Euroopa riikidega, kes on äh, sõjaväeliste operatsioonide äh, eesotsas ning kes ka ÜRO mandaadi all esimestena hakkasid toimima ja kolleegid kindlasti äh, viimasel pissiplenaaril siin Brüsselis kuulsid ka sellest räägitavat. minu fraktsioon soovib, et äh, nõukogu äh, edendaks edasi Euroopa Vahemere strate-, strateegiat lähtudes sellest, et me soovime aidata äh,, aga ei taha oma tahet peale suruda, see on meie kohustuseks. lugupeetud president, kallid kolleegid, pärast eelmise nädala Eurotsooni tippkohtumist, kus valmistati ette äh, Äh, suurprojektid sellenädalaseks ülekoguks äh, puudutas äh, majandusjuhtimist ning euro tugevdamist. rahvapartei toetab olemasolevate vahendite suurendamist euro tugevdamiseks ning nende vahendite mm, edasiseks kasutuseks, mida me kasutasime eelmine aasta Itaalia ja Kreeka toetamiseks tegemist on kriisiga, enneolematu kriisiga, mida varem euroalal olnud ei ole. aga sellest hoolimata me oleme nõus selles osas, et selline eriolukord, mis on äh, tulnud äh, finantsvahendite ebakorrapärasest äh, ärakasutamisest, ei saaks püsivaks reegliks. valitsustevahelised otsused peavad jääma erakorralisteks ning ühenduse meetod peab jääma kehtima. Barroso komisjon äh, Äh, toetame me äh, nende sammude astumise seetõttu, et tegemist on eluoluliste otsustega Euroopa Liidu jaoks. ma olen veendunud, härra Van Rompuy suudab Euroopa valitsusjuhte riigipäid ka selles veenda. reedel tuleks samuti heaks kiita Europakt, äh, mida me samuti tervitame. tegemist on paktiga, kus nähakse ette seda, mida me oleme nõudnud juba kuid, nimelt me tahame, et kooskõlastatakse sotsiaaleelarve ja maksupoliitikad liikmesriikides. ma olen seda ütelnud ja ütlen veel kord, rahvas nõustub meiega ainult siis, kui leitakse, et meie poliitika on õiglane ja välja teenitud. ainult siis, kui töötingimused ühtlustatakse ja kui meie ettevõtjad saavad investeerida ja tööle võtta võrdsetes äh, fiskaaltingimustes äh,, Äh, saadab meid edu. me loodame samuti, et kiiresti looda, liigutatakse edasi majandusjuhtimise paketi osas ning et võetakse täiel määral arvesse Euroopa Parlamendi seisukoht, mis on neljas arutusel olevas küsimuses kuuest kaasõigusloomejaks. mis puudutab majanduskasvu ning tööhõivet, siis me leiame, et võetud meetmed liiguvad õiges suunas kui nende üle otsustatakse ühenduse raames, siis on võimalik tänu sellele Euroopa Liidul edasi liikuda igati terves äh, majanduskeskkonnas, suur aitäh! suur aitäh, härra esimees ning sotsiaaldemokraatide nimel härra Martin Schulz! tänan, härra president! kõigepealt tahaksin õnnitleda komisjoni presidenti sünnipäeva puhul. ma usun, et te olete ära teeninud äh, meiepoolsed õnnesoovid. ja ma loodan, et need viisteist sekundit, mis äh, kulusid õnnitlusele, võetakse mu kõneajast maha, ega liiga viisakas ei saa nüüd ka olla. mis puudutab ülemkogu, siis äh, teie rõõmu ma ei jaga tegemist äh, on äh, põhimõtteliselt ülemkoguga, mis toimub Euroopa Liidu jaoks halvimal äh, ajal. Liibüa osas on tegevus nüüd täiesti ülepeakaela ja struktureerimata ette valmistatud ja see lõpeb arvatavasti sõjalise katastroofiga olgugi, et liibüalasi on vaja aidata. Euroopa jookseb sajas erinevas suunas ja meie liitumiskandidaat Türgi omalt poolt äh, muudkui blokeerib kõike. me oleme praegu olukorras, kus tuleb teha järeldusi. juba aasta aega käivad meil kriisid ja aasta aega kordub äh, üks ja sama. kõigepealt see, mis on vajalik, äh, lükatakse esialgu tagasi selleks, et neli kuni viis kuud hiljem selle juurde tagasi tulla. alguses öeldi, et kreeklased aidaku ennast ise, meil ei ole vaja neid aidata ja siis neli kuud hiljem tuli see päästemehhanism. meil ei ole mingisugust päästemehhanismi vajadusi, nemad ja siis neli kuud hiljem nõuti raha. Öeldi, et Euroopa võlakirju ei ole vaja, neid ei, ei tarvitata, piisavalt, aga nüüd arvatavasti need eurovõlakirjad siiski tulevad äh, neli kuud hiljem. Öeldi alguses, et Euroopa Liidul majandusjuhtimist ei ole vaja ja need äh, samad inimesed, kes ütlesid, et äh, majandusjuhtimist ei ole vaja, need nüüd nõukogus tähistavad Euroopa majandusjuhtimise sisseviimist ja nad ei häbene ka absoluutselt ma ei tea, kas me ühenduse meetodi oleme päästnud, ma tõesti väga loodan, et me oleme selle päästnud, me toetame teid selles osas, härra Barroso, mitte ainult sünnipäevakingitusena, vaid sellepärast, et Euroopa peab paistma ühenduse meetodit. kui vaadata seda nii-öelda teistsugust äh, meetodit, mida liidukantsler Merkel nimetas uueks Euroopa meetodiks, siis meil tekibki see olukord, äh, mida ma mainisin, et äh, kõik teevad seda, mida nad tahavad ja põhimõtteliselt homme tehakse seda, mida eile eitati. meil ei ole tegemist mitte eurokriisiga, vaid meil on tegemist Eurotsooni riikide valitsuste kriisiga. Portugalis me kõik loodame et see valitsus, mis äh, surub äh, läbi need äh, karmid meetodid, osaliselt oma valijate tahte vastu, ähm, et see suudab püsima jääda opositsiooni vastu. Saksamaal on Euroopa-meelne rahandusminister nüüd paar päeva enne ülemkogu pannud äh, kokku äh, paketi, mida meil on kõike vaja ja siis äh, välisminister ja kantsler ütlevad, et no me alles räägime sellest. ma kohtusin reedel paljude Euroopa finants turujuhtidega ja ma küsisin, et kas Euroopal on usaldusväärsus kohtusin Frankfurdis Eurogrupi presidendiga ja ka paljude teise juhtivate pankuritega. Nad ütlesid mulle, et jah, euro on stabiilne valuuta, euro vastu meil on usaldus olemas aga me ei usalda nende riikide valitsusi, kus euro on äh, käibel. kuidas on võimalik äh, usaldada valitsust, mille sõna ei maksa kauem kui kolm päeva? see on meil äh, probleemiks. ja selle probleemiga me siin Euroopas võitleme. kurss on vale. euro on tugev valuuta, Euroopa Euroopas äh, esindab äh, euro ka meie konkurentsivõimet äh, võrreldes teiste maailma piirkondadega. kui sisse viidi euro, siis oli suhe dollariga üks koma seitseteist ja vaadakem, kus euro praegu on, euro on täiesti stabiilne valuuta maailmaturul, aga sisemiselt äh, destabiliseeritakse teda, sest meie valitsused ei ole stabiilsed. nii et äh, ühenduse meetod ei ole teemaks mitte ainult Euroopa Parlamendiks, vaid äh, ühenduse meetodiga saame me stabiliseerida ka valuuta mis on Eurotsooni majandusjõu sümboliks, aga seda ei ole võimalik äh, ära kasutada, sellepärast et osadele inimestele on kohalike valimiste tulemus äh, ja valimiseelsed ennustused äh, tähtsamad kui euro tulevik. ma loodan tõesti, et see nädalavahetus saab olema edukas, meil saab olema edukas ülemkogu, aga ma kahtlen selles ja ma kardan, et äh, me täheldame edaspidi ka seda, mida me oleme aasta aega täheldanud, ehk siis Euroopa Liidu lonkavat juhtimist, tänan. suur aitäh ja härra Kiiver Hofstad, neli minutit ja pool. jah, nagu mina, nagu Marianne Sarnes, äh, ka teised on temagi jäära, aga Äh, tahaksin lisaks sellele ütelda paar sõna ka Europakti kohta. jah, tõesti äh, väga hea, et me räägime nüüd majandusjuhtimisest ja majandusliidust, aga kas see pakt Euroopa jaoks tõepoolest loob meil selle majandusliidu? kas see on see pakt, mis aitab luua ka majandusjuhtimise? mina ei usu sellesse kohe mitte üldse ja seda sellel lihtsal põhjusel, et mitte komisjon ei ole selle protsessi eesotsas tegemist on ikkagi liikmesriikidega siin ja see ei ole mina, kes seda ütleb, vaid mul on siin ka dokument selle kohta üheteistkümnendast märtsist ja see kiidetakse homme-ülehomme heaks ja siin on kirjas, et eesmärgid otsustatakse riigijuht, eh, eh, peade ja valitsusjuhtide poolt ning et kohustusi võtavad samuti nemad ning et jätkutegevus on samuti tagatud eh, valitsusjuhtide ja riigipeade poolt. seega siis komisjon lihtsalt äh, Äh, vaatab, kuidas asjad laabuvad, kogu võim on tegelikult nõukogu käes. ja see ongi olnud Lissaboni strateegia läbikukkumise põhjuseks ja see saab olema ka selle uue strateegia läbikukkumise sekkumise põhjuseks, nii et veel kord, härra president, kiidetakse heaks, mis kiidetakse heaks, aga palun koos härra Öriga äh, valmistage kokku tõsine majanduse juhtimise kava, mis põhineks äh, ühenduse äh, dokumentidel, kus on ette nähtud kogu võim komisjonile ja ka käitumiskoodeks peab seal olema. see tuleb esitada ka nõukogule, nad ütlevad jah, ei, aga jätkake seda võitlust koos meiega ja palun ärge nõustuge taolise menetlusega ja ärge nõustuge ka praegu praegu laual oleva ettepanekuga, sellepärast et sellest ei piisa, see ei muuda ka eurot stabiilsemaks järgnevatel kuudel ega järgnevatel aastatel, see oli minu esimene märkus, teiseks lugupeetud president, tahaksin rääkida Araabia riikide meeleavaldustest ning neist aruteludest, mis leidsid sinna aset nädal aega tagasi. ma arvan, et nüüd tuleb välja ütelda, et võib teha esimese ülevaate juba Euroopa tegevusest ning see esimene ülevaade on, kuidas nüüd üteldagi, natukene mitigeeritud, sellepärast et alguses me ei rääkinud väga entusiastlikult neist Araabia revolutsioonidest, meile öeldi, et tegemist on Araabia äärmuslastega ja see jõuab ka meile, nii et see oli see esimene asi, millest siin räägiti Euroopa Liidus. Liibüa puhul aga jällegi me nägime, kuivõrd äh, lahknevalt me käitusime. julgeolekunõukogus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei omanud mitte samu seisukohti. kolm ütlesid jah, üks jäi erapooletuks ja mina ütlen, see on vastuolus aluslepingutega. lepingus on artikkel kolmkümmend neli, kus on kirjas, et kui räägitakse institutsioonidest, välispoliitikast, siis Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus kooskõlastada oma arvamust ja ühel häälel rääkida. kas me tegime seda, ma ei usu, et me seda tegime ja ma usun, et me rikkusime sellega ka äh, aluslepingu artiklit kolmkümmend neli. ja kolmandaks, ma vabandan, äh, eile proua Ashton äh, oli kohal, täna oleks ta võinud samuti olla kohal, kui me nii tõsiseid asju arutame. ma näen, et meil on puudu Euroopa Liidu strateegiast Araabia revolutsioonide osas ja mis me sellest näeme, me näeme ka Euroopa Liidu otsustest, et otsustatakse täiesti skandaalseid asju reedel või äh, esmaspäeval härra Kuppel, kes on üks proua Ashtoni kaastöötajaid, ütles ühel heal hetkel, et me peame Bahreini olukorda mõistma ja me peame aru saama, et võimudel oli õigus kord jalule seada. ta ütles seda hetkel, kui neli inimest oli juba tapetud ning kakssada vigastatud, kas see ongi meie seisukoht? ja veel üks näide, välisasjade, Euroopa välisasjade ministrid tulid kokku esmaspäeval välisasjade ministrite nõukogus ja millest nad rääkisid? Nad kutsusid üles, ma räägin endiselt Bahreinist, nad kutsusid üles meeleavaldajaid äh, Äh, mitte tahtlikult äh, hirmutamisega tegeleda. nii et me näeme, kuidas Euroopa on olnud solidaarne nendega, kes on tänaval võidelnud ja keda on tapetud. mida me oleme teinud? hoopis vastupidiselt oleme käitunud, me oleme ütelnud neile, olge rahulikud ja oodake ma tahaksin, et proua Ashton selgitaks täpselt, milline on Euroopa Liidu strateegia, mida me tahame, seda Bahreinis, Süürias, Jeemenis, millised on need sanktsioonid, mida me tahame võtta ja kelle suhtes, nii et sellega me peaksime pigem tegelema mitte aga välja tulema selliste äh, täiesti kahtlaste äh, seisukohaavaldustega, nagu seda on teinud väga paljud Euroopa liidrid, aitäh! suur aitäh, äh, härra esimees, härra Saar, Till, palun! Uh lugupeetud president, äh, mul on kahe, kahju öelda, et näib, et see ülemkogu äh, toob kaasa ohtlikke muudatusi, ma pean ütlema, ja me peaksime selle üle muret väljendama. niinimetatud majanduskoordineerimise äh, ja majandusjuhtimise sildi all näeme me, kuidas tegeletakse üle-euroopalise harmoniseerimisega ja fiskaalühtlustamisega ja parlament on kahjuks väga aktiivset rolli siin mänginud. ma tahan selgelt öelda seda, et komisjoni ettepanek, mis puudutab äh, ühtse ettevõtete konsolideeritud äh, maksubaasi loomist, äh, on kahjulik majandusele ja ettevõtetele ning see kõik on läinud liiga kaugele ning sellele tuleb lõpp teha me oleme viimastel päevadel näinud ka seda, et mõned liikmesriigid on püüdnud eh, sekkuda eh, teiste riikide majandus- ja fiskaalsuveräänsusesse, te teate küll, millest ma räägin, eh, Iirimaast nimelt me ei tohi sellist asja korda lasta. mis puudutab Liibüat, siis Liibüas toimunud arengud on meile taaskord meelde tuletanud seda, et me ei tohiks niinimetatud Euroopa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast palju äh, loota äh, riiklikud juhid ja mitte Euroopa Liidu juhid on näidanud üles juhtrolli. Cameron ja mõned teised on otsuseid läbi surunud ja mitte Euroopa Liidu esindajad ja see näitab minu arvates täiesti selgelt, et integratsioonil selles vallas on piirid, aga mitte ainult selles vallas, mitte ükski liikmesriik ei peaks olema kohustatud tegema rohkemat, kui ta tunneb, et on õige Äh, see on kehtiv nii välispoliitikas kui ka majanduspoliitikas. Euroopa peab olema paindlik, äh, kus vähegi võimalik on. Euroopat ei tohi juhtida integratsiooniline dogma. Äh, Euroopa integratsiooniparadigma aeg on läbi, see on selge, see on mõistetav ja ma loodan, et Euroopa Ülemkogu ka suudab sellega leppida, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna mm, härra Lambert, teil on kaks ja pool minutit ja sõna saate roheliste nimel. Eh, härra Barroso on juba läinud, aga ta ütles, et usaldus on kõige aluseks eh, kui me räägime kodanike usaldustest, siis eh, see kaob sama kiiresti kui vesi Fukushima tuumajaamast. inimesed saavad aru, et me ei saa niimoodi edasi minna, jah, loomulikult me peame Äh, lõpetama võrdsuse võidujooksu põhja suunas, allapoole. me peame äh, tegema kõik selleks, et majandus teeniks äh, kodanike huve, me ei saa majandust võlale üles ehitada, me ei saa majandust Äh, defitsiidile ja spekulatsioonile üles ehitada. valitsused teavad seda kõike ja kodanikud äh, teavad ka seda, et äh, see tähendab seda, et me peame tõsiseid muudatusi ette võtma nii majapidamises, ettevõtetes kui riigi tasandil. kõik teavad, et muudatused on väga keerulised ja seda öeldi ka eile, me ei saa kõike korraga teha, keerulised muudatused ootavad meid ees, aga me peame kusagilt alustama. probleem on selles, et me saa-, alustame alati samast kohast, me hakkame kulutusi vähendama, avalike sektori kulutusi vähendama ja eh, need, kes on kõige haavatavamad, eh, saavad kõige rohkem kahju, need on need inimesed, kes sõltuvad kõige rohkem eh, avaliku sektori kulutustest. meie kodanikel on kõrini topeltstandarditest lõppude lõpuks äh, on ju nii, et äh, need inimesed, äh, kes on spekuleerinud meie kasiinomajanduses, ei saa üldsegi kahju ja kahju kannatavad need, kes on kõige haavatavamad. meil on vaja midagi julget, mis tagaks stabiilsuse sissetulekutes, me peaksime maksustama energia, finantstehingud. ma arvan, et ähm, me peame äh, tegema tööd pettusevastases võitluses ja maksuparadiiside vastases võitluses. Äh, see majandusjuhtimise süsteem, mis meil siin on, äh, kukub lihtsalt kokku vastasel korral. euro kukub samuti kokku, sellepärast et äh, äh, me, me, me peame lõpetama äh, äh, lihtsalt äh, rääkimise, me peame tegutsema äh, Äh, uued stressitestid ei paku meile äh, uut äh, turvatunnet. varasemad stressitestid olid rumalus. meil on vaja uusi reegleid, meil on vaja rangemaid reegleid. me peame spekulatsiooniga tegelema finantssektoris me peame spekulatsiooni kaotama, see on ainus võimalus, kuidas taastada kodanike usaldus, meil on seda usaldust vaja, eh, kui eh, me tahame Euroopa Liiduna eh, pea kõrgel hoides kahekümne esimeses sajandis edasi liikuda. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Biski QNL-i nimel kolmeks minutiks. proua president, austatud kolleegid, majandus- ja valuutaliit ilma majandusliku koordineerimiseta ei toimi. stabiilsus- ja kasvupakt on läbi kukkunud, selles osas on nõus paljud eksperdid parteideüleselt. problemaatiline on see, et poliitika ei ole selle tõdemuseni jõudnud. ei ole uusi poliitilisi kontseptsioone stabiilsuspakti kolme protsendi piir sellest ei ole alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast kinni peetud seitsekümmend kolm korda, kui oleks seitsekümmend kuus korda, siis oleks tegemist juba karistatava äh, tegevusega. kuidas siis äh, seda pakti rakendada, kui sellest äh, sugugi kinni ei peeta? loomulikult teavad kõik kodumajapidamised ja ka ettevõtted, kuivõrd oluline on jätkusuutlik majandusjuhtimine, aga kui nüüd vaadata seda stabiilsusmehhanismi, mis meil olema saab, siis keskendutakse ainult säästmisele ja see ei ole jätkusuutlik äh, majapidamine. kui riik on niivõrd suudles võlgades, et ta on praktiliselt äh, maksevõimetu, siis ta saab äh, võlgadest välja mitte niimoodi, et äh, muudkui säästetaks ja sellega laenude intressid äh, tõusevad ja samuti ei aita edasi investeeringute vähendamine haridusse, infrastruktuuri, äh, avalikku sektorisse, sest kui ei toimu tarbimist, siis vähendatakse ka tootmist. stabiilsus- ja kasvupakti tugevdamine ja samuti tulevane stabiilsusmehhanism ei ole eesmärgile viivad. kogu selles meetmete paketis tuleb äh, rohkem tähelepanu juhtida investeeringute vajadusel, eriti just äh, kriisist äh, haaratud riikides, niimoodi et pikendataks laenude tähtaegu ja pakutaks selleks paremaid tingimusi ja nüüd äh, majanduslikelt, äh, majanduslikult nõrgadelt riikidelt äh, nõutakse nendest meetmetest kinnipidamist, millest majanduslikult tugevad riigid ei ole kinni pidanud. siin unustatakse ära solidaarsus kui selline ja unustatakse ära ka see, et osadel on siin eelarve ülejäägid, teistel tugevad puudujäägid härra Salavrakos saab sõna kaheks minutiks äh, EFD fraktsiooni nimel, palun. Äh, suur tänu, proua president. see, mida ütles ähm, härra Barroso, on põhimõtteline ettepanek Euroopa majandusjuhtimise tugevdamiseks ja euro tugevdamiseks. tegemist on Euroopa majandusjuhtimise suunamisega ja tugevdamisega, härra Barroso on siin koos volinik Rehniga. Nende poliitika on olnud edukas ja me jälgime seda huviga. aga tuleb tõesti tulla toime nende väljakutsetega, mis Euroopal on. probleemiks eelkõige on Euroopas äh, turud. uus Euroopa majandusjuhtimine pannakse nüüd paika pärast äh, suurt kriisi mille aluseks on eelkõige osade liikmesriikide suur riigivõlg. minu arvamus on selline. kui äh, USA tuleb välja uue valuutaga, siis miks Euroopa Liit ei võiks äh, tulla välja uue valuutaga, luues juurde kapitali ja edendades teatavaid toetusmehhanisme. loomulikult ei ole siin tegemist veel küpsete mõtetega, seda eelnevalt ka mainiti, aga tuleb toonitada seda, et Euroopa Liit on sunnitud looma uusi süsteeme. praegu on tingimused hoopis teistsugused ja me oleme tugeva surve all meil ei ole Euroopa majandusjuhtimise strateegiat ja ilma liikmesriikide toetuseta on tõesti väga keeruline otsuseid äh, rakendada. Europakti otsus äh, nõukogus arvatavasti saab meie toetuse laias laastus, me loodame, et äh, euro on ka tulevikus tugev valuuta, aga proua president, me ei pea tagama mitte ainult eurotsooni stabiilsust, vaid me peame tagama ka kõrge arengutaseme, meil on vaja tagada Euroopa Liidus konkurentsivõime selleks, et äh, säilitada töökohad Euroopas, eriti just noortele inimestele ja noortel peab olema eelis. suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Martin fraktsioonilise kuulujate saadikute nimel, palun. proua president, särava Euroopa pooldajana arvavad ka minu viissada tuhat otsevalijat kindlasti, et on keeruline aru saada nendest äh, protsessidest, meil on vaja loomulikult äh, majandusjuhtimist, aga jällegi tuleb siin välja demokraatia defitsiit, äh, mis laiutab Euroopa Liidus. see vorm meenutab mulle hädaabiseadust ja arenenud Euroopa ei peaks äh, niimoodi asjale lähenema, ma toetasin vasakpoolsete muudatusettepanekut kolmkümmend neli, mis oleks nõudnud korralikku lepingu muutmise menetlust. ikka jälle teete te hädasunnil midagi sellist, mis äh, muudkui äh, suurendab meie lõhet kodanikega tänan, härra Martin. nii palju siis äh, sõnavõttudest fraktsioonide nimel, nüüd äh, kõnelejad enda nimel, härra Salafranca, kaks minutit. suur aitäh, Põhja-Aafrika kriis äh, näitab, milliseid mehhanisme me saame Lissaboni lepingu alusel kasutada, kõrge esindaja ja välispoliitika eest äh, vastata, eh, selgitas, millised on Euroopa diplomaatia eesmärgid eh, keskpikas ja pikas perspektiivis. Eh, räägiti sellest, et kiirelt tuleb kohaldada resolutsioon tuhat üheksasada seitsekümmend kolm, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, seda koos ka Araabia liigaga siin aga on erinevaid küsimusi tekkinud ka meie kodanike seas seoses sellega, lugupeetud president Äh, lugupeetud nõukogu esindaja härra Verhofstadil on täiel määral õigus, kuidas on võimalik, et praegu neli liikmesriiki, kes kuuluvad ÜRO jõul-, äh, julgeolekunõukogus, ei hääletanud samamoodi, kuidas on võimalik, et tänasel päeval me arutame seda küsimust äh, kas äh, siin tuleb hakata kohaldama mm, äh, seda resolutsiooni või mitte, me räägime ju samadest äh, panustajatest ja samadest allikatest, samadest isikutest, kes samal, samas kohas peavad hakkama tegutsema, nii et me peame tõepoolest üle vaatama oma koordinatsioonivõimekuse ning parandama oma otsuste langetamise protsessi on üks tuntud lause filmist Pariis jääb alati Pariisiks aga eh, ma leian siiski, et eh, siin on Euroopa Liidu otsused liiga eh, kiirustades vastu võetud. kui Prantsusmaa poleks üles näidanud julgust ja poleks midagi teinud, siis poleks midagi juhtunud, me oleksime pidanud tunnustama meeleavaldajate soove ja kui poleks mitte midagi tehtud, siis Gaddafi äh, väed olekski Benghazisse äh, jõudnud. suur aitäh ja härra Vigenin, kaks minutit. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да се концентрира малко повече върху една от горе... Lugupeetud president, kolleegid, ma tahaksin natukene pikemalt peatuda ühel väga põletaval küsimusel, mida homme arutatakse. tegemist on olukorraga Liibüas Need, kes enne mind sõna võtsid, eh, ütlesid igati õigesti seda, et viimased arengud on näidanud, et eh, valitseb täielik kaos Euroopa Liidu seisukohtades ja eriti, mis puudutab just üksikute liikmesriikide seisukohti, osad eh, toetavad koalitsiooni, osad jällegi astuvad sellest tagasi, kuna NATO nõusolekut ei ole nii et me näeme, et tegemist on tõesti tohutu segadusega ka meie partnerite seas ja sellepärast, et ei saada aru, mida me soovime saavutada. see on loonud ebakindlust eh, ka Euroopa Liidu avalikkuse seas. ja me oleme mõnes mõttes kaotamas oma usaldusväärsust, sest et me ei suuda lihtsalt vastata neile nõudmistele, mis meile esitatakse eh, Vahemere lõunakalda osas Euroopa Liidu Nõukogu peaks siiski selgelt näitama, millised on meie otsused Liibüa osas, kuid mitte ainult seal, võtame näiteks Bahreini, Jeemeni, Süüria ka mõnel määral, ka neis riikides on arengud olnud sarnased, me oleme lihtsalt silmist lasknud selle, et see, mida me Liibüas ette võtame, eh, seda hinnatakse ka vastavalt sellele, mida me eh, mujal selles piirkonnas ette võtame. Euroopa Liidu Nõukogu Äh, peab mõistma, mida tegel-, äh, ise aru saama, mida ta soovib Liibüas äh, saavutada ja kui küsimusele on vastus leitud, siis on tõenäoliselt kergem seda ka saavutada. olukord Liibüas omab väga tõsiseid tagajärgi ka naaberriikidele kui Liibüa olukord jätkub samamoodi, nagu ta praegu on. nii et me peame siin arvestama ka Tuneesia ja Egiptusega me ei pea mitte ainult äh, praeguse kiireloomulise humanitaarkriisiga tegelema, vaid peame äh, ka arvestama majanduse taastamisega pärast. suur aitäh, härra Larmstorf! tänan, proua president! siin öeldi, et euro ei ole mitte kriisis, vaid meie liikmesriigid on äh, kriisis, kes kogu selle võlakoorma põhjustasid, see on nüüd aastaid kogunenud, see võlg ja see peab lõppema seetõttu ongi meil nüüd äh, range stabiilsusmehhanism ja meil on ka päästemehhanism ja Iirimaa ei saanud äh, intresside osas allahindlust. nüüd äh, sotsiaaldemokraadid ütlevad veel kord, et tuleks eristada häid ja halbu võlgu. loomulikult on investeeringud muu kui tarbimine, aga mingil hetkel saab headest võlgadest ka halb võlg niisiis, daamid ja härrad, äh, Europaktis on liiga palju ühenduse meetodit, sellega ma olen täiesti nõus ja seda on siin teised kolleegid ka öelnud. ja nüüd Liibüast. nõukogu toetas resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm ja nüüd peame vaatama edasi ja ma olen nõus kolleeg Salafrankaga, et äh, Prantsusmaa mängis väga olulist rolli, aga me oleksime pidanud äh, kutsuma Türgi Elisee kohtumisele, siis meil ei oleks praegu neid probleeme, mis meil praegu äh, NATO-s on ja ma loodan, et äh, varsti me saame võtta vastu siin uut Liibüa valitsusjuhti Euroopas. härra Šimanski, palun. Teil on üks minut postawione sobie przez e, eurogrupę czasem całkiem rozsądnie kõik eurorühma eesmärgid millest mõned on väga hea, on midagi, mida saab saavutada majanduspoliitika koordineerimise abil. küsimus seisneb aga selles, miks on need pädevused nüüd antud üle äh, Euroopa tasandile? Äh, siin äh, võib-olla tahetakse ähm, ebapopulaarsete otsuste äh, vastutust äh, ära eemale lükata või Brüsselile rohkem võimu anda, aga ma arvan, et see kõik ei too kaasa soovitud tulemusi. Eurogrupi liikmesriikidel on tavaliselt suur riigivõlg ja nende majandused ei ole konkurentsivõimelised võrreldes teiste riikidega ja see tähendab seda, et on oht kahekiiruselise Euroopa tekkeks kiirusest ainuüksi ei piisa. kiiresti võib äh, mingite asjadega tegelema hakata küll, aga kui äh, vales suunas liikuma hakata, siis äh, võib see väga suure pettumuse valmistada, vähemalt see on minu kogemus, aitäh. härra Portas, palun lugupeetud president, Portugali parlament heidab täna kõrvale eh, neljanda stabiilsusprogrammi, mille valitsus on kaheteistkümne kuu jooksul esitanud, enamik saadikuid eh, saadab selle eh, dokumendi välja selle paketi sisu tõttu, aga ka seetõttu, et see esitati esmajoones Brüsselis, kõigepealt Brüsselis, enne kui seda Lissabonis üldse arutati. ja ma arvan, et selle taustal on mul tegelikult eh, küsimus Ungari eesistujale. Eh, kas eesistuja selle kõige taustal eh, kaitseb oma kolleegidega asjaolu, et kõik need dokumendid tuleb parlamendi poolt heaks kiita või mitte. teine küsimus finantsmehhanism kaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. Sellega nõukogu tegeleb, aga praeguse finantsmehhanismi kohta ei ole midagi öeldud, aga see huvitab meid. Ähm, Portugalis riigivõlg suureneb, äh, intressimäärad suurenevad, mida nõukogu teeb selleks, et hoida ära spekulatsioone äh, Portugali riigivõla vallas ja ärge öelge, et see on Portugali siseküsimus, äh, see puudutab kogu Euroopat ka teie otsuste tõttu. suur aitäh, härra Belder, teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president. Äh, välisasjade komisjonis äh, eile pealelõunal rääkis äh, välisasjade kõrge esindaja Egiptuse küsimustest. Ähm, me näeme majanduslikku ja sotsiaalset hädaolukorda seal riigis ja äh, Äh, me peame omalt poolt äh, tegema kõik selleks, et parandada Egiptuses elu, äh, elatustaset. me oleme näinud, kuidas Egiptuses on asjad arenenud, me oleme näinud ka finantskriisi lisaks sellele on probleemiks piisavalt toiduga varustatus inimesi tuleks kõiki võrdselt kohelda seaduses, sõltuvalt nende taustast. me peame selle tagama, me peame keskenduma uue Egiptuse eh, nii sisese kui välise eh, tasakaalustatusega. suur aitäh, härra Mauro, kaks minutit. lugupeetud president, te jätsite mu vahele, kui ma õigesti aru sain, aga igal juhul aitäh, et te mulle sõna andsite. lugupeetud president, me räägime siin stabiilsusmehhanismi loomisest, see on midagi, mida tavainimene peab äh, finantseerima ning äh, selle äh, süsteemi hüved on mõeldud teistele kümme aastat tagasi me leppisime kokku majanduskasvu ja äh, stabiilsuse paketis äh, ja seal me lubasime, et me riigi rahakott hoiame korras. Saksamaa, äh, Prantsusmaa, Kreeka ja teised ei ole seda lubadust täitnud. suured defitsiidid on riikides ja nendega ei tegeleta Brüssel äh, otsustab nüüd ära selle, kui palju äh, Hollandi kodanik palka saab ja millist pensionit ta saama hakkab. ja siin me näeme jällegi seda, et äh, maksumaksja peab selle kõige eest maksma, tema sellest kõigest kasu ei saa, kasu saavad teised on selge, et mõningaid riike ei saa usaldada selles, et nad oma rahaasjad korra, korras hoiaksid. suur aitäh! ma vabandan, ma ei unustanud teid ära, ma oleks teile hiljem sõna andnud äh, pärast härra Maurot. ja nüüd saab sõna härra Mauro, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president ülestõusud, mis Vahemere lõunakaldal sagedasemaks muutuvad, eh, ei tohiks me tähelepanu kõrvale juhtida majandusküsimustest. Eh, rahvusvahelised eh, mm, sündmused peaksid tagama selle, et me tõesti tegeleme kiirkorras sellega, et oma majandused taas kasvama panna. me ei tea, mis saab juhtuma pärast Liibüa konflikti, aga me oleme kindlad, et asjad ei saa olema sellised nagu varem. Euroopa peab äh, panema paika meetmete paketi, mis võimaldaks liikmesriikide majandustel äh, taas kasvama hakata. see on väga vajalik äh, ebakindlatel aegadel väga suur küsimärk on olukord Vahemere piirkonnas. ma arvan, et need riigid, kes on otsustanud eh, tegutseda kiiresti, on seda ka hästi teinud, aga vastuolu on suur, sellepärast et ühelt poolt on meil Euroopa Liit, mis näib olevat lõhestunud ja ebakindel edasiste sammude osas ja seetõttu ma tahaksin Ungari eesistujat eh, mm, üles kutsuda äh, Äh, muutmaks see kriis, mis seal toimub, äh, millekski, äh, mis oleks võimalus, võimalus leida väljapääsu, aga Euroopa Liitu ei tohiks sinna kriisi kaasata. me peaksime töötama välja uue välispoliitika, mis oleks välispoliitika nime vääriline Äh, me oleme teinud vigu, äh, aga ma arvan, et need sündmused, mis toimuvad, on võtmetähtsusega ja me peame äh, suutma vastu võtta need väljakutsed, mille ees me seisame. Euroopa Ülemkogu otsused peavad olema mõistlikud, aga ka julged, aitäh. uuesti jälle. suur aitäh kahjuks äh, praegusel hetkel Portugali parlamendis äh, võib juhtuda, et äh, valitsus kukutatakse, kui valitsus kukub, siis võib tekkida poliitiline ebastabiilsus, mille tekitavad opositsiooniparteid Portugalis, kes ei ole toetanud kasinuspaketti, tegemist on neljanda paketiga mm, mõnede kuude jooksul ja seda seetõttu äh, ja siis seetõttu tuleb äh, äh, mõelda ka sellele, et eelarve tähendab seda, et jaanuari ja veebruarikuus oli meil ülejääk ja tulud kasvasid üksteist protsenti ehk siis poliitilised jõud, kes on kriisi tekitanud kasinuspaketi tagasilükkamise läbi, mille valitsus esitas ja mida komisjon toetas ja mida nõukogu toetas ja Euroopa Keskpank toetas, ma arvan, et need opositsiooniparteid äh, saavad endaga nüüd rahul olla aga ma arvan, et nad ei ole äh, rahul selle olukorraga, mille nad äh, tekitasid riigis, äh, mis kuulub Eurotsooni ja kus on võlaprobleeme. see olukord on täiesti kohutav selle riigi jaoks ja see on kodanike jaoks täiesti ebaõiglane. see on järjekordne hoop meie suure projekti euro stabiilsusele. me oleme praegu kriisis ja see kriis ei puuduta mitte ainult ühte riiki, vaid kogu Eurotsooni. ma tahaksin kolleegidelt küsida, milline on alternatiiv? kõik liikmesriigid peavad nüüd äh, kasinusplaane koostama ja nad peavad need aprilliks heaks kiitma. Portugalil on vaja äh, rohkem kasinusmeetmeid, et äh, riigivõlga vähendada, et vähendada eelarve puudujääki kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. ja selle programmi tagasilükkamine ei ole lahendus see tähendab seda, et portugallased peavad järjest rohkem, rohkem hakkama ohverdama, aitäh. proua Dejanes aitäh, tegemist on viimase võimalusega Euroopa riigijuhtidele, et neil on vaja kaitsta Euroopa väärtusi ja koos toimida, kui olulised asjad on mängus. kui aga üks rahvas satub oma juhtide mõrvarlike plaanide ohvriks, siis just nii tulekski käituda Prantsusmaa äh, ja Suurbritannia algatusel võeti vastu äh, resolutsioon, äh, Gaddafi peenkeha sisse ei jõudnud, aga me peame välja andma selge signaali, toetama vahelesegamist, tunnustama vastupanujõude ning tagama Gaddafi režiimi kukkumise see on äh, väga oluline, samuti on väga oluline see siis, kui me vaatame, mis toimub Bahreinis, Jeemenis, Süürias, jällegi on tegemist oluliste küsimustega, kui me vaatame et äh, vägivalla äh, tsükkel on uuesti Lähis-Idas pihta hakanud. me ootame parlamendisaadikutena Euroopa riigijuhtidelt, et nad asuksid toimuma enne, kui liiga hilja on. ajalugu on äh, käima pandud väga paljudes maailma piirkondades, me peame mm, oma rolli täitma, seda me ootame nii Euroopal kui ka tema vastutavatelt juhtidelt. suur aitäh, kallis kolleeg ja härra Peeter Van Dalen, üks minut. Hollandis on äh, mitme miljardi eurone, äh, euro ju, juhtum äh, viinud sellise ütluseni, et põrgutee on just tagatistega sillutatud. praegu me näeme, et Euroopa kriis on loo-, tekkinud seetõttu, et võlad on liiga suured ja ei ole kinni peetud sõlmitud lepingutest kui me eh, probleemi eh, südamikuga tegelema ei hakka, siis me võime tagatisi pakkuda nii palju, kui tahame, see ei vii kuhugi. stabiilsuse kasvupakt eh, on muutunud naeruväärseks Prantsusmaa-Saksamaa tegevuse tõttu ning nüüd me tahame seda tugevdada ja viia sisse automaatsed karistused, mis aga siis juhtuma hakkab lõpptulemusena, sanktsioonid tegelikult elluviimist ei leia ma usun, et meie kodanikud näevad kõike seda väga selgepilguliselt, tekkinud on küüniline seisukoht Euroopas ja ei peeta enam lugu Euroopa poliitikutele. suur aitäh ja üks minut äh, proua Hilda Figureidole. suur aitäh, härra president. on vastuvõetamatu, et me sellel teel käime seda ka praegu meie e, liidrid teevad, töötajaid kasutatakse ära, võetakse e, antisotsiaalseid meetmeid, e, sotsiaalne tõrjutus levib, töökohad ei ole püsivust ning kõik see tegelikult toob kasu ainult teatud kontingendile, et see kriis on viinud selleni, et need riigid, kelle majandus on kõige nõrgem, Äh, nemad on nüüd äh, nii-öelda protektoraadi all, nende peale näidatakse näpuga, viidatakse stabiilsuse kasvupaktile. töötajad ja rahvad aga on selliste meetmete vastu, nii me nägime, läks ka Portugalis eelmisel laupäeval, kui üle kolmesaja tuhande inimese osales meeleavaldustel. täna eh, suur osa, suurem osa eh, parlamendisaadikutest ja samuti eh, Portugali parlamendis käitub samamoodi seoses kärbete paketiga meie tahaksime ütelda siin ka ei äh, Liibüa äh, pommitamisele, samuti me ütleme ei repressioonidele selle rahva vastu, kes on üles tõusnud Liibüas, Bahreinis ja mujal. suur aitäh, kolleeg Paška! suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik! finantsvahendite äh, õiglane juhtimine on kindlasti äh, selleks, äh, mis võimaldab ühes riigis või riikide liidus hästi juhtida majandusi. on oluline, et Euroopa Liit oleks nõus ühisraha küsimustes ja meil on vaja vältida poliitikat poliitika pärast me ei tohiks anda lubadusi, millest ei saa kinni pidada, me ei saa väl-, väljastada äh, võlgu ja laenata raha lihtsalt selleks, et lühiajaliselt valijate hääli võita. me peame kontrollima seda, kuidas erinevaid meetmeid ellu viid-, viiakse, ma olen veendunud selles, et tuleb luua mehhanismid äh, Äh, mis automaatselt äh, käivituksid, kui rikutakse kehtestatud eeskirju. Need sanktsioonid ei tohiks sattuda ka poliitiliste kaubitsemiste ohvriks, äh, kus valitsusjuhid saaksid vastastikku lihtsalt üksteise soove täita. suur aitäh ja kaks minutit, härra Saarjus-Volski! tänan, kaks küsimust. kõigepealt äh, tervitan Europakt äh, plussi sündi, mis on väga tervitatav, nüüd pannakse paika uus äh, struktuur teataval määral. väga oluline on see, et pakt oleks kaasav ja samas avatud nendele, kes soovivad osaleda. me ei soovi kahekiiruselist Euroopat. kahjuks on see pakt äh, poolavatud, sellepärast et äh, me nüüd muutsime artiklit sada kolmkümmend kuus vastavalt äh, põhiseaduskomisjoni ettepanekule, seal kutsutakse üles seda tagama, et stabiilsusmehhanism oleks avatud ka nendele liikmesriikidele, kelle valuuta ei ole euro, aga kes soovivad osaleda, nii et tegemist on äh, pool avatud äh, paktiga need liikmesriigid, kes tulevad väljaspoolt Eurotsooni, saavad äh, võtta enda kanda ainult kohustusi, aga nad ei saa õigusi. nii et meid äh, ühendab tegelikult siseturg ju eelkõige, mitte euro. siin on tegemist eurokriisiga, nii et kogu see loogika sellest, et tehtud järeldused ei äh, pea paika ja paar sõna ka Liibüast ja Vahemere lõunakaldast. kõigepealt soovin õnnitleda meid, äh, mitte Euroopa Liitu, aga mõningaid äh, liikmesriike, kes olid Liibüa inimõiguste kaitsel esirinnas. me peaksime olema tänulikud Partsusmaale ja tema presidendile Nicolas Sarkozyle, kes võttis juhtrolli me peaksime liikuma välispoliitikasse huvidepõhisest lähenemisest väärtustepõhisele lähenemisele. meil tuleb teha kaks sammu, meil tuleb üle vaadata oma naabruspoliitika, me peaksime läbi viima üleminekud ja muutused, nagu me oleme seda teinud äh, Ida-Euroopas, me peaksime tugevdama ka Euroopa Liidu äh, kaitsepoliitikat, nii et meil oleksid äh, tugevad äh, sõjalised võimekused. aitäh ja kolleeg Huang Nok, palun. lugupeetud president, kallid kolleegid, homme, kahekümne neljandal märtsil saab olema tegemist sümboolse päevaga. esmalt muudetakse Lissaboni lepingut seda selleks, et äh, luua Euroopa sta-, äh, alaline stabiilsusmehhanism. see mehhanism pakub äh, võimalust Euroopa Liidule luua eurovõlakirjad, mis võimaldab spekulatiivsete rünnakute puhul kaitsta meie majandusi. kahju aga, et me oleme peatunud poolel teel, sellepärast et turud on üles näidanud liiga suurt toormakust keskpangal oleks pidanud olema õigus üles osta riigivõlg, nagu see on võimalik äh, Ameerika Ühendriikides suurte pingete puhul. Äh, vastutasuks oleks äh, konkurentsi võimepaketi ellurakendamine ehk siis europaketi ellurakendamine. seda kaitstakse nõukogu komisjoni ja ka Euroopa Keskpanga poolt kallid kolleegid, te kõik äh, olete tuttavad Washingtoni konsensusega ja te hindasite seda kindlasti väga kõrgelt. kahekümne neljandal äh, märtsil saab olema nii-öelda Brüsseli, äh, Brüsseli konsensuse päev lihtsalt kohaldatakse ilma igasuguste neoliberaalsete arvamuste arvessevõtmiseta seda, et tuleb kehtestada mm, palkade kärped, tuleb reguleerida finantsturge komisjon, nõukogu, äh, keskpank aga ei pea silmas minevikku. Nad tahavad muuta Europakti ümber majandusjuhtimise paktiks ja lähtuda sellistest poliitikatest, mis on just kriisi endaga kaasa toonud. Hispaanias, anglosaksi riikides ja mujal äh, me näeme, et finantssektori poolt toodetud äh, majapidamistes suur võlakoormus on endaga kaasa toonud äh, tohutult äh, tõsise majanduskriisi. paraku äh, see tähendab seda, et uue paktiga ka palgakärped muudetakse püsivaks. mis puudutab riigivõlgu, siis see on kriisi tagajärg, aga see on ka liberaalide poolt ja konservatiivide poolt toetatud mõttetut maksude vähendamist eelarve ja palgakärped, millega käivad kaasas samuti intressimäärade tõusud, mis on ette nähtud Keskpanga poolt juba, äh, lõpuks täielikult suruvad maha sisenõudluse, äh, suruvad maha majanduskasvu ja defitsiit ei vähenda. homme äh, me toetame omalt poolt töötajaid, kes on selle Brüsseli konsensuse vastu, tegemist on kolmanda sümboolse aspektiga kahekümne neljanda märtsi puhul, kui me ei taha tagasi kui me ei taha toetada pruune jõude, kelle vastu Euroopa Liit loodi, siis me peame võitlema niivõrd ebaõiglase poliitika vastu. suur aitäh, kallis kolleeg ja üks minut, proua Jäädemägi. härra president, alalise stabiilsusmehhanismi loomine Euroopa jaoks on põhjendatud ja me saame niimoodi võidelda tulevaste kriiside vastu, keegi meist neid ei soovi, aga nii võib siiski äh, toimuda. me peaksime panema alalise kriisimehhanismi paika Euroopa Liidu äh, institutsioonide lähedaselt, mitte institutsioonidest äh, väljapoole institutsioonid peaksid äh, valvama selle mehhanismi kasutamist ja vastavaid sanktsioone ka. ja nüüd äh, paar sõna Euroopa Liidu niinimetatud välispoliitika ja Liibüa kohta. olukord Liibüas ja rahvusvahelises äh, üldsuses on segadust tekitav. loomulikult oli vaja lennukeelutsooni tsiviilisikute kaitsmiseks, Euroopa Liit on seda ettepanekut ka toetanud. nüüd on äh, rünnatud ka maavägesid ja minu arvates äh, peaksime me küsima, et kas lennukeelutsoon pandi paika ka selleks, minu arvates me oleme ületanud siin äh, sõjalise läve, tänan. suur aitäh ja üks minut palun, härra Epnik suur aitäh, härra Schultz ütles, et sõjaväelased operatsioonid viidi sisse liiga kiireloomuliselt, aga ei, ma leian, et me ootasime liiga kaua, me oleksime võinud isoleerida Gaddafi Tripolis ning sund, me oleksime suutnud teda sundida lahkuma. nüüd aga meil oli lihtsalt võimalik õnneks vältida massimõrva Benghazis. Prantsusmaa ühe, kuningriigiga võtsid liidrirolli siin, minu tunnustus neile. Saksamaa ja teised paraku äh, ei ole suutnud seda teha, kaitseministriks olek Saksamaal tundub olevat kõige ohtlikum ametikoht selles riigis. Türgi NATO-s ei meie vastu ning äh, Ameerika Ühendriigid on jäänud lihtsalt pealtvaatajaks. ma kardan, et nagu Balkani riikides ei suuda me ka siin sellest välja tulla ilma, et lõpuks jääksime lihtsalt lootma äh, Ameerika Ühendriikide juhtivale rollile, meie selleks võimelised ei ole härra president Gaddafi eh, ka suutis eh, toimida õigesti ainsana ainult Ronald Reagan, temal oli õigus algusest peale. suur aitäh ja proua kolleeg Huntis, palun üks minut. suur aitäh, kallid kolleegid, ma usun, et eh, möödunud on täpselt kuu sellest ajast mille Euroopa Liit ja Kreeka otsustasid, et Kreekast saab nii-öelda laborirott. tema peal hakati katsetama väga karme meetmeid e, selleks, et e, majandust tugevdada ning tulemuseks on see, et meie võlg on jõudnud saja viiekümne protsendini, töötus viisteist protsenti on nüüd jõudnud kolmekümne protsendini, inflatsioon nelja koma nelja protsendini ja majanduse äh, äh, retsessioon on samuti suurenenud esimesel äh, poolaastal. Kreeka kogemus, Kreeka katse on läbi kukkunud, laborirott on nüüd valmis poliitiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt tapalavale minema, nii et kallid kolleegid, sama saatus on määratud Euroopa Liidus ka teistele riikidele ja selle aluseks on Europakt. meie oleme selle pakti vastu, me ei taha, et lihtsalt äh, äh surutaks täiel määral maha nii palgatöötajate kui ka äh, pensionärid. kui Kreeka eh, memorandumile alla kirjutati, siis teie soovisite palju edu Kreeka töölistele. homme, ma arvan, te peaksite palju edu soovima ka kõikidele Euroopa töölistele. Tiene... suur tänu ja kaks keer, kaks minutit härra Pöteringile. härra president, austatud kolleegid Samuel Huntington, Ameerika poliitikateadlane, ennustas tsivilisatsioonide kokkupõrget. ja kui me oleksime seda uskunud, siis me oleksime nagu ise teostuva ennustusena selle endaga ka kaasa toonud. meil on kohustus äh, toetada Araabia maailma elanikke. nüüd me näeme, kuidas need inimesed äh, püüdlevad demokraatia, õigusriigi ja äh, vabaduste poole ja kes oleks paar nädalat tagasi oodanud seda, et äh, Araabia liiga kutsub meid üles Liibüa türanni peatama. praegu läbib Araabia maailma suur muutuste laine, me ei tohi teha vigu, me ei tohi ainult äh, retooriliselt olla koos Araabia inimestega, vaid me peame tõesti jõudma sõnadelt äh, ka tegudeni. ma olen Konrad Adenauri fondi esimees, ma sõidan äh, kohe Tuneesiasse ja ma tahaksin meenutada Konrad Adenaueri esimese Saksamaa liidukantsleri sõnu, kes ütles, et meie oleme vabaduse poolel. me peame nüüd Araabia maailma rahvastele ütlema, et äh, kui te ise tahate ennast aidata, siis äh, meie aitame teid äh, demokraatia ja solidaarsusega, et te saaksite ette valmistada valimisi. ja pahameelega olen ma kuulnud nüüd et äh, Jeruusalemmas leidis aset äh, terrorirünnak, selle me mõistame hukka, ükskõik äh, kes oli selle teo toimepanija. aga me ütleme ka seda, et peab olema rahu Iisraeli ja Palestiina vahel, kui praegu Araabia maailma läbib see rahulaine, äh, siis tuleb seda ära kasutada, et saavutada rahu ka Palestiina ja Iisraeli vahel, nii et nii Iisraeli rahvas kui ka Palestiina rahvas äh, saaks elada äh, turvaliselt oma riigi piirides me peame andma oma panuse Euroopa Liiduna, et need muudatused Araabia maailmas jõustuksid, tänan tänan, kolleeg Pöttering, nüüd äh, kaks minutit, äh, härra Panseri, palun. tänan, härra president. kui jätta kõrvale need meetmed, mida on siin juba lubatud, siis ma tahaksin küsida, et kas Euroopa poliitika on tõesti ajakohane? kas äh, Euroopa Liit on tegutsenud õigesti, loomulikult välispoliitikas on vaja liigri rolli võtmiseks äh, natukene aega, aga osad äh, sündmused äh, arenevad nii kiiresti, et me peame tegutsema kärmelt ja samas tulevikku vaatavalt. see puudutab eriti just Vahemere piirkonda ja Liibüat. me ei tegutse kohaselt, me peaksime järele mõtlema selle üle, et kas meil ei oleks mitte pidanud olema tugevam panus me peaksime paika panema oma lähenemise kogu Vahemere piirkonnale. kui vaadata Liibüat, siis äh, erineb äh, tegevus Euroopa riigiti. me ei ole veel oma ülesannete kõrgusel, see puudutab ka nõukogu ja komisjoni, nõukogu ei ole vastanud mitmetele küsimustele ja need vastused tuleb saada kas lisaks äh, humanitaarabile on äh, tõesti meie jaoks äh, selge, mida teha, kui ÜRO resolutsioonist tuhat üheksasada seitsekümmend kolm ei piisa ja kui riigid lähevad sellest mandaadist kaugemale. ma tahaksin kuulda ka nõukogu arvamust seoses selle operatsiooni juhtimisega. NATO-l olevat tehniline, aga mitte poliitiline juhtroll. kas me lihtsalt saame hakkama ilma, et Euroopa Liidul oleks äh, juhtroll, kas me saame selle jätta vabatahtlike õlule? lisaks sellele konkreetsele operatsioonile tuleb äh, tähelepanu pöörata kogu äh, Aafrikale. kui see operatsioon ei lõppe positiivselt, siis milline saab selle mõju olema teistele Aafrika riikidele, kas me oleme selle üle järele mõelnud? meil ei ole vaja bürokraatlikke vastuseid, vaid meil on vaja poliitilisi vastuseid ja neid tuleb hakata leidma juba homsel ülemkogul. Ole Schmidt, üks minut, palun. tänan, härra president. minu riigis öeldakse, et Kreeka näitab, et euro ei toimi. aga need, kes seda ütlevad, nendel ei ole õigus koostöö on toonud endaga kaasa madala inflatsiooni ja hinnastabiilsuse ja palju töökohti. ja see kriisimehhanism peab olema tõesti viimaseks võimaluseks, kui riigil on suured äh, majanduslikud probleemid. me ei saa vältida kriiside põhjuseid, aga ühisvaluuta on oluline osa lahendusest härra president, härra volinik, on kahetsusväärne, et äh, Rootsi parlament äh, ei leidnud enamust äh, osalemaks Europaktis, see nõrgendab Rootsi mõjuvõimu. kui Rootsi tahab olla sündmuste keskmes, siis me ei saa ennast niimoodi ise väljapoole jätta, tänan. tänan, härra Schmidt ja üks äh, minut kolleeg Tussasele. Kreeka kommunistlik äh, partei mõistab hukka selle neoliberalistliku poliitika, mida viljelevad äh, Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA Liibüa osas nüüd siin on tegemist silmakirjalikkusega, kui öeldakse, et pakutakse humanitaarabi tegelikult on siin mängus gaas, nafta ja muud äh, maavarad Aafrikas. imperialistlikud jõud USA ja NATO tugevdavad äh, ohtusid, mis seal regioonis eksisteerivad. uus äh, pakt ja majandusjuhtimine tähendavad vaesust ja need toovad endaga kaasa majandusliku allakäigu põhimõtteliselt valiti kindla pankroti tee ja kindla majandusliku allakäigu tee paljudele rahvastele. see on äh, USA poliitika, see on neoliberaalne poliitika, mis seda kõike põhjustab põhimõtteliselt soovib see endaga kaasa paljude rahvaste ja töövõtjate vaesumise. tekib äh, kapitalistlik äh, kriis, mis äh, toob endaga kaasa ainult tööpuudust. on selge, et rahvad tõusevad üles nende imperialistlike püüdluste vastu. rahvad peavad jõustama oma õigusi ja võitlema suurkapitali mõjude vastu tänan, kaks minutit, äh, kolleeg Randžel. suur aitäh, lugupeetud president. kõigepealt ma tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu äh, sellele, kui väärtuslikuks peavad Rahvapartei liikmed ja Portugali Rahvapartei liikmed tulevast ülemkogu ma tahaksin õnnitleda ka härra Brocki ja härra Gualtierit äh, Euroopa Parlamendi nimel raporti ettevalmistamise eest. tahaksin õnnitleda ka komisjoni, sest äh, me tahame tagada, et see mehhanism äh, oleks ühenduse raamistikus. ma tahaksin öelda kõikidele kolleegidele, et Portugalis on kriis Eh, rahvapart-, EPP, EPP eh, e eh, hulka kuuluv partei on soovi avaldanud riiki juhtida, me oleme valmis tegema seda, mida sotsiaaldemokraatlik valitsus ei ole teinud kolmteist aastat. sotsiaaldemokraatlik valitsus on teinud valesid otsuseid. mina olen osalenud kahe tuhande üheksanda aasta valimistel Äh, sotsiaaldemokraatlik valitsus võttis tarvitusele meetmete paketi, mida ei ole ellu rakendatud. Äh, me äh, peame andma garantiisid oma partneritele Eurotsoonis, et me võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed ja teeme omalt poolt kõik ohverdused. meil on vaja Portugalis usaldusväärset valitsust, mitte sellist valitsust, nagu meil praegu on, mis on pidanud välja tulema nelja stabiilsuse majanduskasvu kasvupaketiga otsitakse pidevalt uusi äh, lahendusi, aga äh, turule äh, sobivaid ja usaldusväärseid lahendusi välja ei ole suudetud pakkuda. see aga on äärmiselt oluline Euroopa ja Portugali rahva huvides. ja nüüd on kaks kolleegi, kes on levitanud sinist kaarti, kas te olete nõus küsimustega? kui jah, siis kõigepealt saab sõna kolmekümneks sekundiks proua Estrela lugupeetud president, ma tahaksin kolleegilt küsida, et kas teie arvates ei ole lapsik äh, äh, see, mida ta ütles, ta palus Portugalis liiga palju ohverdusi. Portugalis on praegu poliitiline kriis, kui te ütlete, et järgmine valitsus tuleb välja kasinusmeetmetega äh, ja tahab saavutada neid eesmärke, mida eh, Euroopa Parlament, vabandust, Euroopa Liiduga läbi räägitakse, seda teeb ju kõik praegune valitsus ka. Teil on kolmkümmend sekundit vastuse andmiseks. ma annan hea meelega vastuse, aga ma arvan, et see ei ole teema, mida tuleks arutada Euroopa Parlamendis, tegemist on Portugali poliitikaga. Eh, proua Estela tahab arutada ilmselgelt eh, Portugali poliitikat äh, Äh, meil tulevad valimised, tema võib olla kandidaat äh, ning hiljem on ta opositsioonis ning äh, BSD-ga valitsuses saab ta arutada neid poliitikaid, mida me ellu tahame rakendada me ei saa nõustuda selle valitsusega, mis meil praegu on, viimastel aastatel on neljal korral ta meid alt vedanud, see ei ole tulusilmis usaldusväärne valitsus, sotsiaaldemokraatlikul valitsus ei ole enam väljapääsu. saadiku mikrofon töötab piisavalt hästi ja nüüd veel üks küsimus. president, ma ei saa Portugali parlamendis teilt seda küsimust äh, küsida ja küsin seega siin, et äh, miks Portugali parlamendis Rahvapartei seda ettepanekut ei toeta, sellepärast et muidu võib äh, kogu Euroopa Liit sattuda kriisi. miks te ei toeta seda välja pakutud lahendust siin ja nüüd? härra Rangel. võib-olla teil oli probleeme kolleegi küsimuse kuulamisega. Äh, sotsiaaldemokraatlik partei äh, toetas äh, Äh, me oleme toetanud äh, kõiki kasinuspakette, aga valitsus on läbi kukkunud, äh, vabandust, enam ei ole. Nad ei ole kahe aasta jooksul mitte mingisuguseid tulemusi andnud, turg ei toimi ja meil BSD-na ei ole mingit valikut me toetame uute valimiste lahenduste, meil on vaja uut valitsust selleks, et Portugali ja Eurotsooni usaldusväärsust taastada. suur aitäh, härra Pusutil! poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president, kaks nädalat tagasi võttis see parlament vastu resolutsiooni, eh, mis oli väga eh, julge poliitiliselt ja me oleme leppinud kokku eh, lennukeelutsooni kehtestamises Liibüa kohal. nädal aega tagasi kohtusime me siinsamas saalis, resolutsiooni ei olnud veel ÜRO vastu võtnud ja me olime kõik meeleheitel, sellepärast et äh, me äh, nägime ette Benghazi hukku. aga nüüd on äh, ÜRO resolutsioon vastu võetud ja kaks nädalat hiljem on see resolutsioon ka ellu rakendatud. lugupeetud president, leian ma, ma leian, et see resolutsioon on väga oluline resolutsioon ja seda tuleks jätkuvalt rakendada selleks, et me saaksime aidata Liibüa kodanikke ja et me saaksime neid kaitsta selle äh, äh, veresauna eest, mis äh, Liibüas toimus see on ääretult oluline dokument, aitamaks neil edasi liikuda nende valitud demokraatlikul teel. me peame jätkama äh, omapoolse humanitaarabi pakkumist neile äh, eriti just neile pagulastele, kes äh, põgenevad Egiptusesse ja Tuneesiasse. me peame veel ühte asja tegema, me peame endid ette valmistama, sellepärast et äh, võib juhtuda, et äh, ka meie seisame varsti silmitsi Euroopa Liidu riikides pagulaste sissevooga see teema ei puuduta mitte ainult Vahemerega piirnevaid Euroopa Liidu liikmesriike, vaid kõiki liikmesriike tegelikult. suur aitäh, härra Pusutil ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Kelam. suur aitäh, lugupeetud president lugupeetud äh, volinik, täna Rahvapartei äh, saal nimetati ametlikult Euroopa Liidu ühe asutaja äh, härra Kasperi järgi Äh, siis oli kriisi lahendamine äh, supranatsionaalne lähenemine, võttes arvesse ühtseid äh, huvisid ta oli üks nendest riigimeestest, kes sündis üheksateistkümnendal sajandil ning töötas välja visiooni Euroopa jaoks kahekümne esimeseks sajandiks. tänane Euroopa majanduskriis nõuab ka selliseid juhte, me ei saa keskenduda ainult äh, riiklikule päästmisele, äh, me peame mõtlema järgmisele põlvkonnale äh, tervikuna, mis puudutab Euroopa Ülemkogu, siis ma tervitan stabiilsusmehhanismi uus, uut teksti ja Eurotsooni reformpaketi uus teksti ka. teiseks ma loodan, et konkurentsivõime pakt osutub usaldusväärseks ja oluline on see, et kõik valitsused Äh, võtaks endale kohustuse parandada oma konkurentsivõime olukorda äh, ning kolmandaks, mis puudutab äh, ühisturgu, siis ma olen veidi mures, et selle ambitsioonikad eesmärgid on mm, allapoole toodud ja seetõttu uute sammude kavandamisel peame me tagama nelja vabaduse täiest täie, täiustamise, milles Euroopa Liit põhineb, me peame äh, teenuste direktiivi täielikult paika panema ja täiendama, äh, täiustama siseturu toimimist. suur aitäh, härra Kelam ja härra Vandelkamp, poolteist minutit. lugupeetud president, suur aitäh teile. kõigepealt tahaksin ma väljendada oma kaastunnet äh, Jaapani äh, elanikele. ma tean, et meil tuleb Jaapani teemaline arutelu äh, mõne hetke pärast, aga ma loodan, et järgnevatel päevadel teeb nõukogu kõik selleks, et rahuldada Jaapani poolt tehtud abipalvet me räägime siin kõrgel tasemel arenenud riigist, keda tabas katastroof ja kes vajab praegu abi. nüüd ma räägiksin Liibüast Liibüast on räägitud väga soojades toonides. komisjon on seda ka teinud. me oleme aga näinud siin seda, et meil ei ole õnnestunud kriise lahendada linnades ja äh, härra Gaddafi ähm, maavägesid ei ole suudetud peatada Sarkozy on äh, öelnud, et Euroopa Liit koos NATO-ga on äh, üht-teist ära teinud, aga äh, kodanikud siiski kannatavad seal riigis. me ei tohiks jääda tagasihoidlikuks siinkohal. mis puudutab nüüd Europakti, siis ma arvan, et suuri samme on juba edasi tehtud, astutud Ähm, härra Barroso on nurgakivi juba paika pandud, aga äh, see paika, ta ei ole kindlalt veel paigas ja äh, homme tuleb võtta vastu otsuseid, et seda saavutada, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab härra Schongeli pooleteist minutiks sõna aitäh, nagu härra Barroso tahaksin ka mina keskenduda majanduse olukorrale, eriti kuna minu koduriik äh, on saanud abi Euroopa Liidust äh, sellel raskel ajal. meil on uus valitsus ja uus lootus Iirimaal ning meie presidendi äh, kõnes ütles ta, et ta tahab omalt poolt kõike ära teha, et olukorda parandada. on mõningaid asju, mida tuleb selleks teha, kõigepealt Äh, intressimäär on kohutav ja see ei ole jätkusuutlik, me tahame, et seda vähendatakse vähemalt ühe kuni kahe protsendi võrra. teiseks, äh, meil on vaja ka äh, pankadele rahastamise garantiid seni, kui nad saavad ise jälle toimida. me meil ei ole vaja ettevõtete äh, maksubaasuses nõuannet ja meil ei ole vaja ka härra Sarkozy äh, nõuandeid ma arvan, et nad, et Sarkozy peaks oma riigi olukorraga tegelema, enne kui meie asjadesse segub. kuid Proko, sellel on neli vormi. me paneme mm, paika omalt poolt nüüd kasinduspaketi, teiseks omalt poolt me Äh, käituma vastavalt Saksa, sarnaselt Saksamaale äh, võlga, võlaküsimuses, kolmandaks äh, me kaalume fiskaalagentuuri küsimus, see on väga oluline ma leian, et siseriiklik agentuur ei ole siin piisavalt sõltumatu ja ma loodan, et härra Barroso ja tema kolleegid aitavad Iirimaad meie olukorras äh, Äh, ja kui see õnnestub, siis äh, me ei palu enam Euroopalt abi äh, riigi väljapäästmiseks, aitäh! aitäh, hea kolleeg Liisak, palun poolteist minutit. suur aitäh, härra president, nõukogu volinik, kolleegid, väga hea, et Euroopa liidrid on leidnud nii palju aega viimaste paari päeva jooksul, äh, mis nad on pühendanud Liibüa ja Põhja-Aafrika sündmustele. ma loodan, et see kõik viib selleni, et äh, õnnestub äh, tsiviilisikute tapmist vältida ning et türannist vabanetakse. aga lisaks sellele on ka ju Euroopa Liidu siseseid väljakutseid ja on küsimusi, mis on seotud julgeoleku kaitsepoliitikaga, välispoliitikaga me näeme, et Euroopa liikmesriikide äh, arvamused on erinevad, see näitab, kuivõrd kaugel me oleme sellest eesmärgist, milleks on ühtne välispoliitika vastavalt Lissaboni lepingule. tegemist on väljakutsega rahvusvahelisele äh, üldsusele, hea, et me teeme koostööd Ameerika Ühendriikide, teiste riikidega ja hea, et meil on ka dialoog Aafrika Liidu ning Araabia Liigaga ja samuti on hea see, et Iisraeliga käib dialoog nagu president Hans-Gert Pöttering ütles, see, mis äh, tänasel päeval Põhja-Aafrikas, Liibüas ja Egiptuses juhtub, äh, mõjutab äh, tugevalt rahuprotsessi Lähis-Idas, me ei tohiks seda silmist lasta. peaksime mõtlema tulevikule, edendama demokraatiat ja inimõigusi, me ei tohiks lihtsalt äh, kõige kriisikolletega tegeleda, me peame ka teisi liikmes, teisi riike silmas pidama. suur aitäh, härra Kaaler! härra Van Rompuy kirjutab sissejuhatavas äh, kõnes äh, nõukogule, et äh, me alustame oma töölõunat küsimustega Liibüas ma loodan aga, et seal keegi toitu kurku ei tõmba ja et me saadame selge sõnumi nii Liibüa kodanikele kui ka oma kodanikele seoses sealse tegevusega, on täiesti õige, et meil on mustad nimekirjad ja on külmutatud äh, Liibüa režiimi juhtide kontod, aga minul oleks olnud hea meel, kui Euroopa Liit oleks äh, teinud omad otsused äh, NATO asemel ja kui oleks relvaembargo läbi surutud äh, liikmesriikide sõjalaevadega, tegemist on ju meie naaberriigiga, siis me oleksime säästnud ennast äh, ka äh, vaidlustes Türgiga NATO-s. ja ma loodan, et seoses humanitaarmissiooniga ei keskendu Euroopa Liit ainult põgenike vastuvõtmisele Liibüast ja Egiptusest, vaid et me tõesti võtame aktiivse rolli kanda nendes piirkondades äh, Liibüas, äh, mis on Gaddafist äh, vabastatud, me peame Tripolile selgeks tegema, mis on meie ülesanded ja Kreeka kommunistile ma tahaksin öelda, et Stalin on surnud ja poliitbüroo on samuti surnud, aga temale ei ole see vist kohale jõudnud suur tänu ja järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks äh, kolleeg Preda, palun. aitäh, äh, ma usun, me oleme kõik nõus selles, et äh, Liibüas sekkumise eesmärgiks on täielik vägivalla peatamine ning samuti Gaddafi režiimi kuritarvitustele lõpu tegemine resolutsioon üksteist seitsekümmend kolm ÜRO-lt äh, kinnitab üle selle, et me saame äh, kehtestada lennukeelutsooni kaitsmaks tsiviilkodanikke. Euroopa Parlament oli üheks esimeseks rahvusvaheliseks institutsiooniks, kes nõudis äh, taolise lennukeelutsooni kehtestamist. seda me tegime Strasbourgis eelmisel kuul täiskogul ma usun, et siin on kaks olulist aspekti, mida tuleb silmas pidada edu saavutamisel Liibüas. võtmesõnaks peaks olema koordineerimine ning selgus. koordineerimine eelkõige just Euroopa Liidu tasandil ja vastavalt Lissaboni lepingule kui äh, me räägime humanitaarküsimustest, me peame samuti koordineerima tegevust NATO-ga, ma usun, et meie tegevus peaks täiendama NATO tegevust, meil on vaja koordineerida tegevust samuti Araabia liigaga, seda seetõttu, et me peame toetama äh, kohapeal olevaid jõude ja selleks, et tagada tegevuse edukust Liibüas. mis puudutab meie otsust äh, teha lõpp vägivallale tsiviilelanike vastu ja mis puudutab meie sõnumi selgust selles küsimuses, siis Äh, just nimelt kõik see võimaldabki meil edu saavutada. suur aitäh, härra Preeda, nüüd me oleme lõpetanud sellega äh, kõnelejate nimekirjas olnud äh, kõnedega. ja nüüd vaba mikrofon. üheksa inimest on soovinud sõna ma võtan teilt sõna ära kui te lähete üle oma kõneaja, milleks on üks minut. proua Kalber. suur aitäh, härra mini-, proua minister, härra volinik, vastavalt viimastele majanduslikele näitele Euroopa on kriisist välja tulemas ja ma usun, et tulevane ülemkogu võib äh, siin veelgi edasi liikuda selles küsimuses. me oleme näinud, et Euroopa solidaarsus on jõudnud uuele tasandile. Äh, meetmed sisaldavad väga olulisi makromajanduslikke elemente, koordineerimist äh, ja Euroopa semestrit. Ungari eesistuja on ette valmistanud ka kokkuvõtliku raporti sellest, me peame pärast kriisi vaatama, eh, mida siis ette võtta. Ungari eesistuja on eh, samuti mänginud väga olulist rolli selles osas, mis eelmine nädal tehti, üldised juhised eh, võeti vastu ja see tähendab seda, et me jätkame koostööd endiselt komisjoni ja parlamendi vahel. aitäh, härra Tabasti! Gracias gratulálok a magyar elnökségnek. suur aitäh, ma tahaksin avaldada tunnustust Ungari eesistujale eelmise nädala tegevuse puhul, tegemist oli äh, tõelise edulooga, tegemist oli aga ka Euroopa edulooga, sellepärast et kui me vaatame olemasolevat infot, siis äh, selle kohta, mida võib oodata ülemkogult, siis tundub, et me oleme valmis jõudnud äh, Euroopa majanduspoliitika äh, Äh, väljakujundamisega. uues raamistikus on meil ka oma vastutus kanda parlamendina, sellepärast et ja ma usun, et oleks hea, kui me saaksime selle esimesel lugemisel heaks kiita. Need kuus õiguslikku meedet tahaksin härra Proki, härra Galtierit äh, õnnitleda raporti puhul, tahaksin tänada nõud-, kogu selle eest, et üles on näidatud paindlikkust. sõna katkestati. suur aitäh, härra Kaleger. Eh, eh, tänan. me toetame neid meetmeid, mida on võtnud Iiri valitsus et äh, tulla toime Euroopa Liidu IMF-i programmiga intressimäärade vähendamise osas äh, loodan ma, et vaadatakse üle viimane eitav otsus. tuleb tagada, et meie võlg oleks äh, jätkusuutlik Euroopa Liidu abimehhanism peab olema õiglane ja taskukohane. osad riigid äh, nõuavad äh, Iirimaalt äh, järeleandmisi intressimäära vähendamiseks. siin on pööratud tähelepanu ettevõtlusmaksule, ma ei saa siin laskuda detailidesse. president võtab mikrofoni ja annab sõna härra Bronsile tänan. Euroopa Ülemkogu otsustab muuta lepingut, et sisse viia stabiilsusmehhanism. kas see aitab riikidel jääda Eurotsooni? ei. mitte sellepärast, et ei ole raha, vaid et tegemist on endeemilise probleemiga, siin üritatakse liikuda vastutuult oluline on äh, siinkohal tagada läbipaistvus äh, kapitali liikumiste osas ja seda ei ole võimalik saavutada seitsmeteistkümnes äh, euro liikmesriigis. eurotsooni siseselt on meil vaja päästemehhanismi rakendada ja isegi need riigid, kellel on läinud suhteliselt hästi, nendel läheks paremini, kui nad oleks ümber hinnatud valuutaga Euroopa Eurotsoonist väljas. proua Andrikeene palus sõna, aga teda ei ole siin kohal, kui ta just kuskil mujal ei istu. ja nüüd saab sõna härra Luhan consider esențial în cadrul discuțiilor suur aitäh president kallid kolleegid ma arvan et ääretult oluline on see et euroopa ülemkogu äh, kohtumisel kahekümne neljandal kahekümne viiendal märtsil tullaks välja usaldusväärse paketiga mis puudutab äh, äh, äh majandusjuhtimist äh, euroopa tasandil äh, ühine põllumajanduspoliitika äh, on üks äh, Euroopa Liidu eelarve tugisammastest ja see on ka üks ähm, eelarve tugisammastest peale aastat kaks tuhat kolmteist. ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist peaks äh, Euroopa Liit saama piisavalt vahendeid selleks, et ta saaks oma ambitsioonikaid eesmärke täita äh, ning et ta saaks täita Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. ühtekuuluvuspoliitika peab Ähm, rahasid tõhusalt ära kasutama, tuleb keskenduda võtmeeesmärkidele ja tuleb äh, rakendust äh, lihtsustada. härra Baltsiidis. suur tänu, president. täna me otsustasime toetada Lissaboni lepingu muutmist ja see toob äh, endaga kaasa stabiilsusmehhanismi loomise. me saame aru, et me oleme keerulises majandusolukorras ja seetõttu on meil vaja võtta meetmeid majanduse koordineerimiseks. see mehhanism kehtib ainult Eurotsoonis, see tähendab seda, et äh, riigid, kus ei ole eurot, jäävad välja sellest mehhanismist ja me loobume ühenduse meetodist. Euroopa Liit peaks olema solidaarsem ja toetama ka mitte eurotsooni, et nad saaksid võimalikult kiiresti liituda selle klubiga ja osaleda otsuste tegemisel, siis oleks võimalik äh, üle saada sellest äh, ebavõrdsusest, mis on liitumislepingutes ankurdatud järgmine kõneleja, suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele aspektile eh, enne ülemkogu kohtumist eh, paljud meetmed on mitmed, mittedemokraatlikud, Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamendide eh, äh, mm, püüdlusi nõrgestatakse, riiklikud äh, parlamendid äh, omavad vähem mõjujõudu majanduspoliitika mõjutamiseks. ma arvan, et äh, see ei ole hea mõte, et komisjon ei tee koostööd Euroopa Parlamendiga selles küsimuses. see töötab vastu meie eesmärgile kuidas saavutada majanduskasvu ja uusi töökohti selle kõige taustal, see meetmete pakett ei võt-, ei vii Euroopat äh, kriisist välja. Äh, mitte demokraatlike poliitik, poliitikate asemel tahaksin ma ja äh, kõneleja mikrofon võetakse ära. ja härra Järgmisaari. härra president tänase päeva halb uudis oli see, et Portugali konservatiivid on uute valimiste lootuses äh, hülgamas äh, seda paketti ja kogu euro piirkond võib sattuda ki-, kriisi. selline viivitamine õõnestab äh, meid kõigi, turud jälgivad, kas Euroopa Liit on võimeline tegutsema või mitte. oluline on leida lahendusi me peaksime nüüd äh, liikuma edasi sellest äh, koordineerimisest edasi juhtimisse, keegi ei soovi väga, et teda koordineeritakse, me peaksime liikuma uue majandusarhitektuuri äh, juurde. Sarkozy ja Merkeli uusliberalistlik kõneleja katkestatakse presidendi poolt. turno de oradores que han cazado el ojo el presidente tiene la palabra nüüd oleme me lõpetanud vaba mikrofoni vooru, annan sõna volinik Reinile, et ta saaks komisjoni nimel vastata tõstatatud küsimustele. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud saadikud. kõigepealt tahaksin ma tänada teid väga mm, ulatusliku arutelu eest järgmisel nädalal toimuva äh, varsti toimuva ülemkogu kohtumise osas ma tahaksin kommenteerida mõningaid äh, sõnavõtte, mis puudutasid Jaapanit ja Liibüat, enne kui ma kommenteerin äh, majandusküsimusi. nagu te teate, siis äh, komisjonil ei ole pädevust kaitse ja julgeoleku vallas, aga me oleme koordineerinud Euroopa vastust ja tegutsemist suurenevale humanitaarkriisile Liibüa piiridel lennukeeluala ja sõjalised tegevused, mis on äh, vastavalt äh, ÜRO äh, Julgeolekunõukogu resolutsioonile üheksateist seitsekümmend kolm ellu rakendatud, on tekitanud uue olukorra, mida tuleb võtta arvesse siis, kui me edastame humanitaarabi ja seda võimalikult tõhusalt nendele, kes seda vajavad, kas siis piiridel või Liibüa riigis sees eesmärgiks on äh, säästa süütuid äh, inimelusid ja anda inimestele lootust. vaatamata sellele, et Jaapani sündmustel ei ole otseseid äh, tervist mõjutavaid tagajärgi Euroopa kodanikele, on ääretult oluline vaadata Euroopa Liidu tuumaohutuspoliitikat ning turvalisuse meetmeid, mis me paika oleme pannud. komisjon kasutab kõiki vahendeid, mis tema kasutuses on selleks, et äh, olukorda jälgida, eriti just toiduohutusvaldkonnas Jaapani sündmused äh, õpetavad meile seda, et riskid võivad äh, tõelisuseks saada. see, mida arvati, et iial juhtuda ei saa, on äh, midagi, mida me nüüd peame oma tegevuses arvestama, kui me töötame välja üle-euroopalist lähenemist tuumarajatiste hindamisele enne lõppjärelduste tegemist Äh, tuleb ära oodata Jaapani juhtumi äh, analüüs äh, ja see analüüs peaks hõlmama kõige olulisemaid küsimusi, milleks on turvalisuse nõuded maavärina puhuks ning ka kriisi mm, mm, süsteeme jahutuse tagamiseks kriisiolukorras Teie arutelust tuli välja, kui oluline homne ülemkogu on ja ma usun, et need sõnumid, mis siit välja saadetakse, on midagi, mida ka kuulda võetakse eh, Euroopa Liidu kõikides pealinnades. võib öelda, et eh, Euroopa eh, Liit on suuresti arenenud edasi. meil oli finantskriis, majanduskriis, panganduskriis ja see tähendab seda, et Euroopa Liidul on olnud vaja ähm, otsida uusi e, viise edasiminekuks, võtta arvesse kõiki võimalikke võimalusi edasiliikumiseks ja tegeleda tuli ka tagajärgedega. nagu president Barroso ütles oma avasõnavõtus, siis äh, me äh, reageerime sellele kriisile laiaulatusliku strateegiaga, mis tugineb väärtustele ja institutsioonidele, millele Euroopa Liit rajaneb. just sellised väljakutsed, millega me täna silmitsi seisame, on need, mille jaoks Euroopa Liit loodi. Euroopa, Euroopa Liit loodi selleks, et üheskoos rasketest aegadest üle saada, et kriisidest tugevamana kui varem välja tulla. väga pikaajaliste äh, läbirääkimise tulemustena, mis kestsid mitu kuud Äh, on äh, nüüd äh, majanduspoliitika põhimõtted välja töötatud ja Euroopa Ülemkogul peavad riikide esindajad selles osas kokkuleppele jõudma. liikmesriigid, eriti just euroala liikmesriigid, tahavad saavutada fiskaalkonsolideerimise ning struktuursed reformid. Nad on sellel suunal tegutsedes väga otsusekindlad see on väga oluline edusammu, edusammude saavutamiseks selles valdkonnas. tahaksin öelda ka seda, et nii nõukogu kui ka parlament teevad tööd selles nimel, et äh, viia lõpule komisjoni äh, pakett majandusjuhtimis äh, küsimustes ja seda siis selleks, selle suve jooksul Äh, see on äh, üks nurgakividest meie laiaulatuslikus lähenemises olukorraga toimetulemisel ning äh, tahaksin rääkida ka Euroopa stabiilsusmehhanism hakkab toimima kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuust ja tal on laenu andmissuutlikkust viiesaja miljardi euro ulatuses. me oleme Eh, eh, seda teinud selleks, et eh, hajutada kahtlusi meie tegutsemisvõime koha pealt kriisiolukordades. Euroopa stabiilsusmehhanismi alased tegevused peavad olema tsentraalsed ning see stabiilsusmehhanism peab olema seotud Euroopa teiste institutsioonidega, Euroopa Parlamendi roll tuleb ka kindlasti selgelt paika panna me peame õigel ajal ja sobival ajal välja tulema ka määrusega, eh, mis põhineb eh, leppe artikkel, artikkel sada kolmkümmend kuus, eh, selleks, et tagada ühtsus Euroopa poliitikate ja raamistikega. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et pangandussektori ülesehitamine peab äh, olema suunatud sellele, et äh, reaalmajandus sellest kasu saaks, et äh, majapidamised sellest kasu saaks. järgmine pangatestide voor viiakse läbi lähikuudel ja tulemused aitavad meil edasi liikuda saneerimise teel ja Euroopa pangandussektori rekapitaliseerimise teel. enne tulemuste avaldamist peavad kõik liikmesriigid ja tõesti kõik liikmesriigid öö, äh, otsustama oma strateegiate üle öö, ähm, selles osas, mis puudutab öö, äh, nende haavatavate institutsioonide saneerimist ja äh, rekapitaliseerimist. Need probleemid on midagi, millega tuleb koos tegeleda panku tuleb saneerida ja kui vaja, siis ka neile lisaraha anda niipea kui võimalik. see on eeltingimus selleks, et taastada Euroopa majanduse usaldusväärsus ning selleks, et Äh, taastada pankade töövõime ning äh, selleks, et me oleksime võimelised äh, tagama majanduskasvu krediidi pakkumise läbi. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, kokkuvõtteks tahaksin öelda, et Äh, kui Euroopa Ülemkogu väljendab oma pühendumust äh, kõikidele aspektidele sellest laiaulatuslikust strateegiast äh, kriisist välja tulemiseks, on Euroopa õigel teel selleks, et sel aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal majanduslik olukord paremuse poole muuta või pöörata. see loomulikult ei tähenda seda, et kõik on hästi aga see tähendab seda, et me oleme valmis äh, tegelema praeguste ja tulevaste väljakutsetega ning et me oleme valmis äh, hoidma ära kriisi tulevikus, aitäh. aitäh, volinik. nõukogu nimel saab nüüd sõna proua minister. aitäh ma kasutaksin oma emakeelt. Äh, lugupeetud volinik, äh, kallis äh, Euroopa Parlamendi president, lugupeetud saadikud, suur aitäh selle arutelu eest. mul on väga hea meel, et need, kes selles arutelus osalesid, suurem osa nendest tunnustas seda, et on vaja kuut elementi selleks, et tulla toime kriisiga ning ühiselt Euroopa Liidu tasandil reageerida kriisile. ma loodan, et riigipead ka neljapäeval sellise otsuse la-, langetavad, niimoodi me tuleme kriisidega toime ja suudame ära hoida tulevasi sarnaseid kriise. samuti olen ma ühel meelel nendega, kes ütlesid, et kriisis ei ole mitte Euroopa Liit, vaid lihtsalt osad liikmesriikidest osad liikmesriikidest on sattunud võlgade spiraali ning seda probleem, selle probleemiga tuleb tegeleda, see on iga liikmesriigi peamine eesmärk. aga me oleme kõik Euroopa Liidu liikmed, meil on ühine rahanduspoliitika, meil on ühisvaluuta, seega praegune eh, kriis teatud liikmesriikides eh, on midagi, mida, millele me peame kõik ühiselt reageerima on alanud väga huvitavad arutelud, ma arvan, et me peame neid arutelusid suunama, äh, ametlikke läbirääkimisi me alustame selle kuue punkti üle, kuue õigusakti üle, mis puudutavad siis valitsemist, äh, heasid ja halbu laene, äh, vahet nende vahel, kui, kui selle, selline vahe üleüldse olemas on komisjon tõenäoliselt kinnitab, et nõukogu on seda teemat juba arutanud ja nõukogu suhtub väga skeptiliselt äh, nii-öelda headesse võlgade, heade võlgade mõttesse. sellepärast, et tihtipeale need võlad, mis näivad olevat head, võivad osutuda pikemas perspektiivis negatiivseks nii et, et ma arvan, et me peaksime vältima sellist arutelu kui me tahame kriisiga toime tulla, siis me peame soodustama majandust ja peame käivitama majanduskasvu teiste vahenditega kui võlgade kasutamine. me ei tohi äh, tulevasi põlvkondi võõras, äh, võlgadega koormata. seetõttu ma leian, et on oluline, nagu ütles härra Barroso, et meil oleksid õiged vahendid et me suudaksime süvendada ühendturgu, et teha lõpp veel olemasolevatele barjääridele. nüüd mõne sõnaga ka Portugali ja Iirimaa olukorrast. me kõik teame, et äh, see tuleb nõukogu äh, eelseisva kohtumise päevakorda. Portugali koha pealt tahaksin ma öelda, et üheteistkümnendal märtsil tervitasid äh, riigi ja valitsusjuhid äh, Portugali äh, poolt esitatud paketti. keskpanga juht tervitas samuti seda paketti ja ma arvan, et see on väga positiivne sõnum turgudele. samas tuleb lisada, et mis tahes plaan on väärt ainult siis, kui ta ka ellu rakendatakse. on vaja poliitilist pühendumust igale plaanile Iirimaa koha pealt tahaksin öelda, et uus valitsus oli väga koostöövalmis äh, üldasjade nõukogus ning ma loodan, et äh, nõukogu kohtumisel me suudame ka õigesti reageerida Iirimaa kriisile koos Iirimaa esindajatega. ühenduse meetod või valitsustevaheline meetod, see on jällegi küsimus, mis väga tihti tõstatus. ma arvan, et et äh, neljandast veebruarist saadik oleme me ära käinud pika tee. neljandal veebruaril äh, paljud liikmesriigid ning äh, paljud saadikud olid hirmul, kartsid, mis juhtub siis, kui olulised küsimused lähevad Euroopa Liidusest välja. ma arvan, et me oleme sellest ajast saadik ühenduse meetodi juurde tagasi tulnud ja olukord on selle läbi paranenud. eesistujamaana on meie ülesanne olnud veenda Äh, pooli leidma äh, üksmeelt äh, nii nende vahel, kes toetavad ühenduse meetodit, kui ka seda, kes tahtsid sellest meetodist kõrvale kalduda. Ungari peaminister on juba öelnud, et ülemkogu järeldustes tuleb viidata sellele, et me peaksime tegutsema vastavalt aluslepingutele ka selles osas, mis puudutab konkurentsivõime paketti nii et, et võib öelda, et me oleme tulnud ühenduse meetodi juurde tagasi. komisjon, äh, kes on tõeline ühenduse meetodi äh, edendaja, on saanud teatud ülesanded ja ka Euroopa Parlament on saanud teatud tagatised selle küsimusega tegelemiseks see pakt on, Europakt on avatud ja liikmesriigid, sealhulgas ka siis Ungari, võivad sellega liituda, kui nad soovivad, isegi kui on tegemist riikidega, kes ei kasuta oma äh, eurot. ning ma tahaksin korrata äh, üleskutset, et kõige konstruktiivne, konstruktiivsem lähenemine äh, peaks keskenduma nendele kuuele elemendile, mis on seotud majanduse juhtimisega ning äh, parlamendi liikmete äh, raportid, mis esitati jaanuaris, me oleme nendega arvestanud äh, oma nõukogu siis seisu, lõppjärelduste sõnastamisel. nüüd Liibüa ja Vahemere regioon. sõja, sõda ja ebastabiilsus on väga suur kriis nende jaoks, kes selles piirkonnas elavad, aga nagu härra Mauro ütles, on see oht ka Euroopale ja ma olen sellega nõus aga meil on ka võimalus äh, äh, teha sellest positiivne areng ning takistada edasisi tragöödiaid selles regioonis. mina äh, olen selle poolt, et tuleb kõnelda ausalt ning ma arvan, et parlament suutis kiiremini reageerida ja lahendusi välja pakkuda kui nõukogu. alles viimasel minutil õnnestus meil käivitada Äh, siis äh, koalitsiooni äh, tegevus, me sekkusime Benghazis ja seeläbi õnnestus päästa paljude inimeste elu. mil määral me oleme ühtsed, mil määral ühine välis- ja julgeolekupoliitika on tõhus, need on asjad, mida me peame arutama ausalt. me ei ole sajaprotsendiliselt ühtsed. aga paljudes küsimustes on siiski saavutatud kokkulepe ning see on väga oluline olnud õige reaktsiooni leidmisel. Äh, üheteistkümnendal märtsil tippkohtumisel riigi ja valitsusjuhid otsustasid, et Gaddafi peab minema ning äh, et tuleb luua sidemed äh, Liibüa ähm, ajutise valitsusega ning et Liibüa võimudel tuleb lubada humanitaarabi riiki. me otsustasime samuti ka, et me peaksime tagasi äh, Äh, üle vaatama uuesti oma äh, kontaktid naaberriikidega lõuna pool. me otsustasime ka, et äh, rahalist abi tuleb suurendada, samas tuleb selle, käivad sellega kaasas ka teatud tingimused, me peame tugevdama majanduslikke sidemeid, me peame aitama kaasa sotsiaalsetele muutustele selles piirkonnas kooskõlas nende kolme eh, eesmärgiga turule ju-, juurdepääs, mobiilsus ja raha. ning kahekümne esimesel märtsil välisministrid eh, kordasid eh, neid lubadusi. selleks ajaks oli julgeolu, Julgeolekunõukogu võtnud vastu resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm, me tervitame seda resolutsiooni ning äh, me äh, väga kiiresti kehtestasime sanktsioonid ning kordasime veel kord, et me tahame aidata tsiviilelanikke Liibüas ühine välis- ja julgeolekupoliitika võib-olla ei toimi täiuslikult, aga me langetasime väga olulisi otsuseid, tõsi küll, viimasel hetkel, aga siiski veel õigeaegselt. aitäh! ma tänan, proua minister! ma arvan, et sellega on meie mõttevahetus lõpule jõudnud. nüüd on meie päevakorras nõukogu komisjoni avaldus olukorra kohta Jaapanis, sealhulgas